good afternoon, everybody um,. Are... tere jälle kõigile. alustame jälle oma tänase koosolekuga. ma ootasin veel paar hetke pärast koosoleku ametlikku algust, lootes, et variraportöörid jõuavad kohale enne, kui raportöör oma sõnavõtuga pihta hakkab meil on nüüd pisut rohkem liikmeid saalis ja nüüd oleme jõudnud päevakorrapunkti kuusteist juurde meie päevakorras, tegemist on Elisa Ferreira omaalgatusliku raportiga piiriülese kriisijuhtimise kohta pangandussektoris, me oleme sellest äh, raportist juba rääkinud, nüüd tuleb meil läbi vaadata muudatusettepanekud. Elisa, palun. suur tänu, proua esinaine Äh, minu äh, dokumendile esitati äh, üle kahe tuhande muudatus, kahesaja muudatusettepaneku ja juurikomisjonilt tulid ka mõned muudatusettepanekud. kui ma asusin kõiki neid muudatusettepanekuid hindama, siis võisin ma teha üldiseid järeldusi, öeldes, et tegemist on väga konstruktiivsete muudatusettepanekutele, mis toovad tekstile kindlasti lisandväärtust. nii palju siis üldiselt mis puudutab üksikasju, siis äh, sooviksin ma siinkohal rõhutada, et äh, meie ettepaneku üldine suundumus on, äh, et Euroopa Parlament peab saatma selge sõnumi ja ka kindlakõlalise sõnumi, et me tahame Euroopa dimensiooni tugevdada ja Euroopa dimensiooni tugevdada kriisi tulemusena ning hoida ära siseturu hääbumist majanduskriisi tulemusena, mis, see nulliks ära meie senised edusammud ja rahvusvahelised rahvusvahelised saavutused, mida me oleme senimaani saavutanud, see on siis meie dokumendi üks põhieesmärke. lisaks on meie jaoks oluline see, et me oleksime moraalsed, väga ettevaatlikud, kriisi haldamine, kriisi ohjamine ei saa olla mitte ainult äh, hädaabi äh, äh, rahasüstid, meil peaks olema oma kindlustussüsteem. ja me peame väga selgelt määratlema, mis on meie stabiilsusfondi tagamõte. me tahaksime, et pankade sulgemine, pankade, pankade äh, muutmine oleks kontrollitud ja sellega ei kaasneks ettenägematud asjaolud, me ei tahaks, et üks pank äh, oh, sattuks ohtu kogu pangandussektori. luues selle fondi tahaksime me ennekõike tugevdada Euroopas dimensiooni ja lõpuks äh, ka kohandada olemasolevaid õigusakte uute tingimustega. samas me ei taha pangandussektorit äh, erinevate probleemidega seotud bürokraatiaga liigselt koormata, me peame alustama pankadega mille süsteemi risk on suurem. ja nende pankade puhul tuleb tegevus äh, koordineerida ja neile tuleb pöörata eriti suurt tähelepanu. nii palju siis äh, peamistest põhimõtetest, äh, mida me üritame oma dokumendis edasi anda ja see on seotud ka Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti raportiga, mille kirjutas äh, meie kolleeg Garcia Margallo. ja praegu on väga tähtis ajahetk, Euroopa Parlamendi sõnum peab olema tugev, äh, ambitsioonikas ja läbirääkimised jätkuvad ka pärast tänast päeva, läbirääkimiste käigus me ei pruugi saavutada kõike, mida me soovime, kuid praegusel hetkel on oluline, et parlament ütleb, et äh, meil on väga selged ambitsioonikad eesmärgid ja meie eesmärgiks on tugevdada Euroopa dimensiooni ja me ei saa äh, jääda rigiidsete äh, jäikade seisukohtade juurde väga paljud äh, muudatusettepanekud ei ole sellest taustast lähtudes äh, mõttekad iseäranis, kui me võtame arvesse seda kokkulepet, mille me oleme saavutanud äh, juba pangandusjärelevalve organi raporti osas ja ma leian, et parlament oma seisukohtades peab olema kooskõlastatud, me peame kõikide raportitega liikuma ühes suunas, raportid peavad olema omavahel seostatud. ja me ei tohi äh, erima, me ei tohi esitada erinevaid läbirääkimisseisukohti erinevate raportite puhul, äh, nii et need äh, raportid alles satuksid üksteisega vastuollu. kui me rääkisime pangandusjärelevalve asutusest, siis võeti vastu mitmed põhimõtted, kõigepealt me defineerisime juba ära, millised on süsteemse olulisusega pangandusasutused ja määratlused pandi paika äh, ja pandi paika piiriülese süsteemse äh, olulisusega finantsasutuste äh, omadused, tegemist pidi olema suurte, väga keeruka ülesehitusega pankadega, kus, kus erinevad, mis on seotud erinevate organisatsiooni osadega, nii et äh, sellised süsteemse olulisusega pangad äh, seavad panga, kogu pangandussektori suuremasse ohtu kui väiksemad pangad, need on äh, meie jaoks kõige olulisemad pangad, siis Garcia Magalli raportis äh, ja sellega seotud läbirääkimiste käigus äh, pandi paika ka see, et Euroopa Panganduse järelevalveasutusel on äh, suur kontrolli roll, nad ei ole küll täitsa autonoomsed, neil on oma piiriülene stabiilsuse tagamise töörühm ja nemad vastutavad juhul, kui selline kriis peaks tekkima ja EBA on äh, järelevalve äh, vallas vastutaja. Euroopa Finantsstabiilsuse Fond on eraldi depofond, see fond see, seda fondi rahastavad algselt süsteemse olulisusega pangad ja siis äh, sõltuvalt äh, ja seda sõltuvalt äh, riskimäärast. niisiis, kui pank on vähese süsteemse riskimääraga, siis on ka nende osamaksed stabiilsusfondi väiksemad kui kõrge riskimääraga pankade puhul. lisaks tuleb juua kriisi lahendamise äh, üksus, äh, et me saaksime kiiresti tegutseda juhul, kui äh, mõni pank satub probleemsesse olukorda. Need olid siis neli põhipunkti Euroopa pangandusjärelevalve asutuse läbirääkimiste käigus äh, ja ka meie praeguse dokumendi puhul oleme puutnud, püüdnud samadest põhimõtetest kinni pidada oma töös variraportööridega ettevalmistumist, ettevalmistavatel koosolekutel. me oleme kõik äh, suuremal või väiksemal määral ühel meelel, et äh, parlamendi sõnum on äh, tugevam, kui me kõik oleme samasugusel seisukohal, väga paljud muudatusettepanekud, mida on esitatud, peavad aga seetõttu, need tuleb ka seetõttu äh, tühistada. kui me saavutame selle üksmeele, kui me püüame lähendada oma äh, muudatusettepanekuid, siis kakssada kahesaja neljakümne seitsmest muudatusettepanekust on juba hõlmatud kompromissidega ja selline üldine kompromiss on äärmiselt oluline. teised ettepanekud, mida ei, mida kompromissid ei hõlma, on, kuuluvad erinevatesse muudatusettepanekute liikidesse, kõigepealt muudatusettepanekud mis viivad meid tagasi liikmesriigi põhise lähenemise juurde, mis ei käi kuidagi kokku meie raporti üldise vaimsusega, meie raporti ja parlamendi püüdluste alustaladega. siis on muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on dokumenti tehniliselt parandada ja ka ka parandada kon-, kontseptsioone meie raportis, nende ettepanekute hulgas on väga palju huvitavaid ettepanekuid ja ma kom-, kommenteeriksin mitmeid ettepanekuid konkreetsemalt, proua Swinburne'i ettepanekuid, näiteks kus ta püüab täielikult eh, kooskõlastada Euroopa seisukohti rahvusvaheliste seisukohtadega Äh, see on äh, kindlasti väga hea lähenemine, me peaksime seda vaatama, seda, seda hindama, kuid äh, me ei saa samas mängida oma kaarte selle peale, et rahvusvahelisel tasandil on sama üksikasjalik lähenemine, kui meie Euroopa tasandil sooviksime näha. meil oleks siin vaja mingisuguseid kompromissettepanekuid ja me ei saa jääda ootama, kuni äh, rahvusvaheline, rahvusvahelisel tasandil on äh, juba kõik põhimõtted paika panna ja alles siis asuda tööle Euroopa muudatuste kallal, me peame tegutsema ikka vastupidi. siis on veel muudatusettepanekute grupp, mis on äh, liiga üksikasjalik ja, ja täpsustab liiga täpselt äh, seda, mida, kuidas me tahame selle küsimusega tegeleda ja kriisi juhtida, ma arvan, et see äh, muudaks meie raporti raskuskeset, me tahame oma raportiga äh, saata poliitilist sõnumit ja üksikasjalikkuse tasa, üks tase, üksikasjalikkuse määr peaks olema läbivalt ühesugune, kui me mõningates valdkondades muutume liiga põhjalikuks, liiga üksikasjalikuks, siis äh, nõrgendab see kogu dokument oma kompromissid selles osas. siis on veel mõningaid muudatusettepanekuid, kus üritatakse teksti selgitada, proua Sharon Bowles on esitanud äh, sedalaadi muudatusettepanekuid äh, lausa mitu tükki, ma arvan, et neid saab kaasata, kas Silvi Olle-Schmidt, Schmidti, Sven Kingaldi muudatusettepanekud on muudatusettepanekud, mis minu arvates pa-, parandavad meie dokumenti ja muudavad selle märgatavalt paremaks. Danuta Hübner on ka samuti esitanud sedalaadi muudatusettepanekuid, nii et äh, kui meil õnnestuks seda teksti siis äh, äh, nii-öelda puhastada, täpsustada ja jõuda suuremale üksmeelele, siis äh, oleks see väga tore. praegusel hetkel töötan ma ajutiste kompromisside kallal, püüdes seda teha võimalikult laiapõhjalikult ja kaasata võimalikult suurt arvu esitatud muudatusettepanekutest. meil on võimalik lähtuvalt nendest ajutistest kompromissidest jõuda edasiste kompromissideni, nii et väikese töögrupi töö käigus kavatseme me välja töötada umbes kaksteist üldist kompromissi väga paljud äh, muudatusettepanekud on, neid, neid saab arvesse võtta, sellepärast et ta on kooskõlas äh, raporti äh, vaimu ja lähenemisega, aga samas muudatusettepanekud, mis on liiga üksikasjalikud, need tuleks paraku, need tuleb paraku kõrvale jätta. ma tean, et meil toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised ja härra Karsimäe Kaljus osaleb nendel läbirääkimistel ning komisjon on teinud uue ettepaneku asjad liiguvad, kuid äh, poliitiliselt äh, on parlamendi ülesandeks äh, võtta vastu tugev kooskõlastatud seisukoht, mis, mis on selgelt ühise doku-, ühise dokumendiga välja öeldud. nii palju minu poolt. suur tänu! härra Karas kas teie võtate proua Hübneri asemel sõna uh,? Dear friends uh,, I am kallid sõbrad, mina asendan täna meie variraportööri Tänuta Hüübnerit. Uh, rahvapartei variraportöörina minul on uh, teatavad kahtlused uh, selle süsteemse olulisusega ja mittesüsteemse olulisusega pankade eristamise vahel see on olnud meile problemaatiliseks lähenemiseks juba algusest peale, me arvame, et selle kahe kategooria eristamine äh, võib tekitada äh, rohkem probleeme, kui see suudab lahendada. isegi kvantitatiivide kriitide, äh, kriteeriumite lahendamine, sissetoomine ei võib tekitada segadust ja muuta selle otsustusprotsessi suuremal või vähemal määral suvaliseks ja meelevaldseks meie hiljutise panganduskriisi puhul on ohtu sattunud äh, ja päästmist vajanud igasugused kriisid, äh, igasugused pangad süsteemse või mittesüsteemse olulisusega. mõningatele pankadele mit-, süsteemse olulisusega panga tiitli andmine jätab mulje, et ükskõik, mis juhtub, siis äh, ametivõimud või äh, kriisi lahendamise fond äh, lahendavad või päästavad need pangad igal juhul. see tekitaks mitmesuguseid probleeme ja see tähendaks, et tekib selline probleem, kus äh, tekivad isa, lisamoraalsed riskid ja suured pangad ei äh, saagi pankrotti minna nii-öelda ja äh, ma, seda küsimust on arutletud äh, raportööriga korduvalt ja variraportööridega väga põhjalikult ja me loodame, et nüüd asume me liikuma õiges suunas. proua Hübner soovib ka rõhutada, et ta usub et äh, me peame mõtlema põhjalikumalt äh, äh, ettevõtte grupi siseste varade ülekandmise küsimuse üle, selleks on muudatusettepanek kakssada nelikümmend, kakskümmend neli esitatud ja selle ettepanekuks oleks esitada teatavad sekkumismeetmed järelevalveasutustele, et grupisiseseid varade ülekandeid pisutki kontrollida. ja varade ülekandmine on praegusel hetkel ühepoolne äh, reeglina äh, allettevõttelt emaettevõttele ja äh, maksujõuetuse korral ei ole sellisel juhul allettevõttel enam vahendeid krediidiusaldajate võlgade katteks, seetõttu emaettevõtte puhul on äh, krediidi usaldajad paremas olukorras ja see teg-, moonutab meie pangandussektorit, äh, pangandussektori konkurentsitingimusi ja ei äh, loo võrdseid tingimusi. me loodame, et meie muudatusettepanekud, meie muudatusettepanek loob õiglasema kulude jaotuse süsteemi kogu pangandus, pangandussektori gruppidele. okei, uh, okei, palun. Thank you, Madam Chair. Uh, I am actually, um, I guess, disappointed in some ways that ma suur tänu, kogu see rahvusvaheline külg on siin kõrvale jäetud ja ma olen selles pettunud. ma loodan, et mõningad G kakskümmend teemalised kommentaarid ehk lähevad läbi seda peamiselt sellepärast, et mul on raske hinnata piiriüleseid panku ja neid eristada. väga paljud Euroopa Liidu pangad ei ole Euroopa Liidus piiriülesed, kuid nad on piirkonniti piiriülesed, Euroopa Liidu piiriülesed pangad. ja nendele keskendumine oleks võib-olla keskendumine puudele, jättes kõrvale metsa ja väga paljude pangandussektorite ettevõtete puhul on äh, peakorterid, asuvad peakorterid Euroopast väljaspool ja me peaksime seetõttu vaat-, täpsustama, mida tähendab äh, piiriülene töö, piiriülene ettevõte Euroopa Liidus ja Euroopa Liidust väljaspoole ja me peame arvesse võtma, et allett-, et ka allettevõtjate staatused, staatused on erinevad kui ähm, emaettevõtted asuvad Aasias ja Ameerika Ühendriikides või kuskil mujal. ma arvan, et äh, me pole piisavalt hinnanud äh, suurte nii-öelda süsteemse olulisusega pankade geograafilist ulatust, ma arvan, et äh, väga paljud nendest pankadest on suureks riskiteguriks ka, ka muudele maailma osadele, Deutsche Bank näiteks Deutsche Pangas on ka ülejäänud maailmas väga suur töötajate arv ja kas tegemist on siis äh, Aasia, Ameerika Ühendriikide, Austraalia või Euroopa ettevõttega, mulle valmistab muret see, et kuidas me need äriettevõtted siis, siis täpselt defineerime geograafiliselt. Lehman Brothers ei olnud äh, piiriülene Euroopa pank selles mõttes, nagu teie seda defineeriksite, aga samas mõjutas see vägagi ka Euroopa sektori olukorda, nagu ka ülejäänud maailma pangandussektori olukorda. ma arvan, et seetõttu me peaksime üleilmset aspekti kriisi ohjamisel kindlasti arvesse võtma on ka mitmesuguseid probleeme seoses süsteemse olulisusega pankade ja mittesüsteemse olulisusega pankade äh, määratluses. Northern Rock näiteks, paljud leiavad, ei olnud süsteemse olulisusega panka, aga valitsus, Ühendkuningriigi valitsus omal ajal defineeris selle siiski süsteemse olulisusega pangaks, nii et ma arvan, et me peaksime hindama põhjalikult äh, neid erinevaid äh, kriteeriume ja proua Hübneri lähenemine on mulle siin ka meeltmoodi. mis puudutab äh, varade ülekandmist, siis olen ma eelkõnelejaga kahel käel nõus väga paljud äh, allettevõtted äh, kandsid oma varasid kriisi ajal peakorterisse emaettevõttele ja see ei toimunud mitte ainult Euroopa-siseselt, vaid ka ülemaailmselt. varade ülekandmine allettevõtetelt emaettevõtetele oli igapäevaseks nähtuseks ja ma arvan, et me peaksime vaatama, et äh, selliseid tegevusi tulevikus ei tuleks ette tuleb arvesse võtta igal juhul ka allettevõtja kohalikke krediidiusaldajaid. rahvusvaheline lähenemine ma võin aktsepteerida, ei ole võib-olla teile kõige sobivam, kuid ma arvan, et me peaksime siiski hindama, millised on äh, üle-euroopalised pangad nii-öelda ja ülemaailmsed pangad äh, ja seetõttu leian ma, et kui te hindate nende, nende pankade osakaalu, ja olulisust, siis äh, hakkate ka tegelikult äh, nagu me, minagi toetama rahvusvahelist lähenemist. aga kui see kõrvale jätta, siis äh, tegemist on tõesti väga põhjaliku tähtsa dokumendiga ja ma tänan raportööri tehtud suure töö eest. Jaanus Schmidt. suur tänu, proua esinaine. ka mina tahaksin avaldada tunnustust Elisa Ferreirale selle hästi tehtud töö eest Te olete tõesti vaeva näinud, püüdnud leida, jõuda võimalikult laiapõhjalise konsensuseni, võib-olla teil lõpus see, lõpuks see ka õnnestub ja võib-olla minagi muudan oma meelt viimasel hetkel, kuid ma loodan siiski, et jään enda juurde kindlaks. ma arvan, et piiriüleste pankade või süsteemse olulisusega pankade määratlemine on äärmiselt raske ülesanne. selles pole vähematki kahtlust, nagu proua Swinburne ütles, Äh, tegemist on peaaegu võimatu ülesandega, jätkem see kõrvale. aga ma arvan, et selline lähenemine ei ole õige meie jaoks. antud tingimustes me ei peaks nii otsustama, me peaksime vähemalt püüdma esitada omapoolne lahendus äh, sellele väga raskele küsimusele ja ma arvan, et äh, me peaksime siinkohal piirduma piiriüleste pankade definitsiooniga. mõned ütlevad, et äh, see tähendaks seitsetsadat panka, kuid äh, ma ei usu, et asi nii kaugele läheb, mina arvan, et selliseid panku oleks nelikümmend viis, viiskümmend. kuid ma arvan, et süsteemse olulisusega pankade konkreetne määratlemine ei ole sugugi mitte halb lähenemine võib-olla selline pank ongi siiski suure riskiga pank. ja kuid ma arvan, et piiriülene on võib-olla täpsem lähenemine siiski ja ma, mul on tunne, et raportöör liigub selles suunas ja see oleks meile vastuvõetav. me peame loomulikult edasi pingutama, me oleme sellest juba palju rääkinud ja see muudaks meie dokumendi ka paremaks. siis äh, mis puudutab stabi-, puutub seda finantsstabiilsusfondi või kuidas te seda nüüd nimetasitegi, siis mina leian, et selline fond on hea mõte. ma tean, et meie hulgas on neid, kellele fondid kui sellised ei meeldi, kuid ma arvan, et äh, hästi hallatud äh, tõhus fond võib olla tegelikult päris kasulik komisjoni ettepanek on midagi sellist vahepealset, kuid äh, ma arvan, et äh, sellest komisjon, komisjoni ettepanekust võib lähtuda, me võime põhimõtteliselt äh, finantsstabiilsusfondi toetada, mõningates riikides on küll oma fondid, küll meil võiks olla ka Euroopa fond. mis puudutab kriisi ohjamisüksust, siis kriisi ohjamisüksus on jälle üks keeruline küsimus mina ettepanek oleks, et see oleks sõltumatu organ, mis ei oleks äh, seotud äh, EBA-ga. ja pangandus, ehk siis pangandusjärelevalve asutusega, äh, muidu võivad nende käed olla seotud, kuid ma ei tea, kuhu suunas me selles osas asume liikuma. niisiis vahendid mis meil on äh, kriisi ohjamiseks, mulle jäi mulje, et proua Ferreira arvates äh, on mõningad muudatusettepanekud liiga üksikasjalikud. ma leian, et kui me räägime konkreetsetest instrumentidest, äh, vahenditest, siis tuleks kaasata ka äh, täiendavaid instrumente siin ette pandud instrumentidele ja seetõttu oleks mina nõus täiendavate muudatusettepanekutega seoses kriisi ohjamismeetmete kogumiga. mis puudutab grupi siseseid äh, varade liikumisi puudutavad äh, muudatusettepanekud, siis äh, neid on mitmeid ja ma arvan, et selles vallas on meil võimalik saavutada kokkulepe ja üksmeel. proua raportöör, ma leian, et te olete teinud ära suure töö ja ma arvan, et sellel dokumendil on kompromissi potentsiaali, kuid üksmeele leidmise tee on raske ja meie hulgas on neid, kes tunnevad rohkem muret äh, meie oma koduriikide pärast ja võtavad arvesse omaenda kogemusi omaenda kogu äh, koduriikides, äh, töötades selle dokumendiga. see võib-olla pole kõige sobivam, kuid meie hulgas on võib-olla ka neid, kes on aru saanud, et kriisi ärahoidmine on äh, võimalik ainult siis, kui meil on selles tööriistakastis äh, palju meetmeid, palju tööriistu ja äh, tegutseme, kui me tegutseme Euroopa tasandil, palun. ma ei näe rohkem variraportööre siin või siiski? Teie olete ka variraportöör, väga hea, palun, te saate sõna. me kõik äh, mõistame selle raporti tähtsust, arvestades suurte pankade pankrotte ja, ja, ja loomulikult äh, soo-, soovime avaliku sektori äh, kodanike, maksumaksjate kõigi huvides olukorda parandada. kõigepealt tahaksin tänada proua Ferreirat tema suurepärase töö eest. tema töö on tõeliselt edumeelne. rohelised tegid samuti oma ettepanekuid selle teema kohta, kõigepealt need puudutavad järgmisi põhimõtteid. Euroopa fond või siis koordineeritud liikmesriikide fondid, mis on praegu ette nähtud, ei pea e, kaitsma kõik, e, kõiki panku kõigi pankrotiriskide eest Te,. E, teiseks, niisuguse garantii olemasolu kui äh, pangad ka ise seda finantseerivad, äh, annab siiski sellise mulje, et, et panku on võimalik igal ajal välja aidata. ning äh, teiseks õigusloom-, seda õigusloomelist raportit tuleb maksimaalselt ära kasutada avaldamaks survet nõukogule ja komisjonile, et nad julgeid ettepanekuid äh, vastu võtaksid. kõigepealt on vaja äh, äh, järelevalveasutuste võime panku välja aidata täpselt defineerida, samuti tuleb kinni, äh, täpselt ära määrata, millistel, millisel määral tuleb välja aidata, kuidas jagatakse ähm, väljaaitamise kulusid, kuidas äh, toimitakse süsteemsete paik-, äh, pankade ja piiriüleste pankade puhul ja kindlasti tuleb maksumaksja osalemine väljaaitamisprotsessis minimiseerida. Need reeglid peavad pankroti ohtu vähendama miinimumini ja sama, samuti äh, tuleb üldse seda fondi nii vähe kasutada kui võimalik. oluline on paika panna mm, järelevalvemehhanism, mis ka teistes sektorites esineb, see on nii-öelda nii äh, partnerjärelevalve, kolleegi järelevalve ja ka äh, iseenesekontroll peab paigas olema, see eh, muide aitab korruptsiooni vastu võidelda, ka Venemaa on niisugust eh, meetodit OECD raames toetanud see ja muide kõik OECD riigid, mm, ka Hiina eh, tunnustavad seda mehhanismi seda ei ole veel proovitud, aga kui nüüd korruptsioonivastases võitluses võib seda kasutada, siis äh, on oluline äh, seda rakendada ka selleks, et pankade pankrot ära hoida ja see enesehindamine on äh, eriti tähtis, sellepärast et see võimaldab paika panna raamistiku liikmesriikide pangajärelevalveasutuste tegevusele ja, ja see pidev dialoog, pige, pidev eh, üksteisele küsimuste esitamine aitab vähendada võimalikke riske, eh, ei lase unustada pankadel oma vastutust. ja eh, meil on ka konk-, konkreetne näide selle kohta. Te teate, kuidas Islandi pangasüsteem kokku kukkus? see äh, pankrot puudutas ka mitmeid Euroopa Liidu liikmesriike, kus asusid Islandi äh, pankade tütarettevõtted, filiaalid ja nende üle ei äh, rakendatud mitte mingit kontrolli üle, see, see läks maksma üle kolmesaja miljardi euro ehm, Inglismaale maksma, miljardeid, sadu miljardeid Luksemburgile, Euroopa Keskpangale, need, kes ehm, koos mängisid golfi, pidisid üksteise ehm, üle järve, järelevalvet teostama, kõik need inimesed paljastatakse ja pole kahtlustki, et teatud kolossaalseid vigu oleks saanud äh, vältida. Äh, ma, mina kujutan ette, et on võimalik kahte vahendit kasutada, kõigepealt järelevalveasutused peavad takistama dividendide ja äh, ja kasumi kõrvaldamist Äh, ja samuti ei pea panku järelevalv, äh, panku välja aitama maksumaksjad. teiseks, äh, pangamaks peab aitama panga, pankade väljaaitamise fondi või panga päästefondi finantseerida ning see aitab jällegi vähendada uute pangamullide teket kindel on see, et ähm, äh, see raam äh, või raamistik, mida me püüame siin paika panna, peab aitama tulevikus äh, pangasüsteemi tugevdada, aitama kaasa ähm, reaalmajanduse toetamisele ning ähm, toetama ka kõige suuremaid Euroopa panku. tänan! Thank you. I'll read out the lists, I think so, because I know you're all waiting impatient. ma näen, et äh, Astrid Lulling, Uda Pulman äh,, Vicky Ford ja mina äh,, kõik me soovime sõna, kas keegi veel soovib sõna? Astrid kõigepealt, palun. suur tänu, rohelise naine kuulasin ära oma variraportöörid, teised kolleegid ja võin nüüd teha lühidalt. aga ikkagi tahaksin öelda paar sõna muudatusettepanekute kohta, mis ma ka ise tegin. tahaksin toonitada ka paari üldist aspekti. eelmisel korral toimunud arutelul juba toonitasin ja mul on ka hea meel, et teatud kolleegid olid äh, sellega meelde jätnud, et äh, väga tähtis on lahendada grupisiseste ülekannete eh, küsimus. Pole võimalik, et kriisi ajal eh, saab emaettevõte alla neelata kõik oma tüteettevõtted ja kliendid nende ettevõtete puhul lihtsalt, tütarettevõtete puhul jäävad eh, nii-öelda peavarjuta seetõttu on väga tähtis toetusplaanides ette näha ka see, et tütarettevõtteid kaitstaks ja e, e, seda ka enamus meie komisjoni liikmetest toetab. nüüd teiseks situatsiooniplaanid ma arvan, et Euroopa Pangajärelevalveamet, kui see, kui tema peab sellega tegelema, siis see, sellest võivad äh, raskused tekkida. Äh, minu meelest oleks palju tõhusam luua täiesti sõltumatu struktuur ja ei tekiks ka mingeid huvide konflikte Eh, seda fondi nüüd, mis, mis pea luuakse, hakatakse raha, rahastama pankadele pandavast maksust ja mina arvan, see, see ettepanek saab positiivse vastukaja osaliseks. ja kolmandaks tahaksin täpsustada, et ma toetan neid muudatusettepanekuid, mis on kahtluse alla seadnud äh, süsteemi suhtes oluliste ja mitteoluliste pankade vahel vahe tegemise. meie raportöör siin või variraportöör ka juba rääkis sellest, see vahe tegemine võib-olla lähtub headest kavatsustest, aga aga võrguteegi on heade kavatsustega sillutatud. seega minul on kahtlusi, et see ka, et, et see ei, ei funktsioneeri ilmselt. see on üks paljudest äh, muudatusettepanekutest, mis puudutab ka piiriüleseid panku. muide, üks meie konservatiividest Briti kolleeg ütles ka, et me ei tohiks ära unustada kogu koera, kui me koerasabast räägime, seega need muudatusettepanekud, mis, mis siin äh, tehti pankade vahel vahe tegemiseks Ähm, minu arvates ei ole asjakohased äh, ja arvan ka, et äh, raportöör on juba mõistnud, et enamus meie komisjonis soovib, et see, selline vahetegemine mm, ära jäetaks. ma muidugi olen valmis kompromissile minema. ja äh, selle, see olekski kõik, suur tänu proua esinaine. suur tänu, härra Põlman, palun. suur tänu, võib-olla ma saaksin nüüd äh, Rahvapartei kolleegidele küsimusi esitada, sest mina ei mõista nende seisukohti või vähemalt on mul raske mõista äh, nende seisukohti, kui vaadelda seda üldises Äh, seadusandlike läbirääkimiste kontekstis. aga võib-olla saate te mind aidata. praeguse hetkeni oleme me alati mõistnud, et äh, siin komisjonis kasutatakse äh, selliseid arutelusid nagu praegu selleks, et ühispositsioone välja töötada. aga äh, praegu tundub, et pankade puhul on äh, ühe vitsaga löömine või ühise äh, raamistiku leid-, leidmine kõigile mm, mitte päris sobiv, arvesse tuleb võtta erinevaid tüüpe riske, ühest küljest peame me tagama selle, et kohalikud ja piirkondlikud asutused millel on äh, samuti äh, VKE-dele teenuste osutamise seisukohast oluline roll, ei peaks liigse bürokraatia tõttu kannatama. seega, selle asemel, et elu neile raskeks teha, peaksime me äh, rakendama niisugust või pöörama tähelepanu niisugustele algatustele, mis on seotud süsteemsete riskidega, mis võivad kogu süsteemi ohustada see on oluline põhimõte minu arvates. ja teie raport, härra Kasiamargaio, viitas ju ka sellele. kolleeg Svenban esitas samuti küsimuse ja soovis teada, kuidas defineerida, mis on süsteemile oluline asutus ja mis on mitteoluline asutus. samuti äh, äh, ütles ta üsna õigesti, et Atlandi-ülesed asutused võivad Euroopa süst-, pangasüsteemile, pangasüsteemile võib-olla palju olulisemad olla kui kohalikud asutused. me ei saa mingisugust äh, institutsioonide nimekirja luua, me peaksime pigem paluma süsteemsete riskide nõukogul paluma eh, defineerida, mis on oluline ja mis mitte. see oli täiesti õige mõte. aga eh, volinik on püüdnud seda mõtet vältida siiani kui kapitalinõuete direktiividest rääkida, siis kõneleme vajadusest äh, anda laene VKE-dele, arvestades neid riske, äh, mis neid ohustavad, teiseks investeerimispangad on, on hoopis teistsuguses sfääris äh, ja nende, neid ähvardavad ohud ja riskid on hoopis teistsugused riskid peavad olema palju paremini defineeritud aga teie, Rahvapartei kolleegid, minu meelest soovite hoopis vastupidises suunas liikuda. Elisa Ferreira on tunde kulutanud selleks, et äh, erinevaid õigusakte analüüsida, ta on ka püüdnud äh, mujal kasutatavaid põhimõtteid meie raportis rakendada aga need põhimõtted ei äh, pruugi kokku sobida. eile kuulsime hoopis teistsugust lähenemist järelevalveametitele. kõik ütlevad, et äh, komisjon peab kõiki riske arvestama ja kõik riskid on võrdselt olulised ja ohtlikud. Ähm, aga ma arvan, et äh, me peame kõik need asjad selgeks rääkima, vastasel korral jäämemegi paigale tammuma Raidlum, palun. ma ei tea, kas ma saan sellele küsimusele vastata, ma ei saanud arugi, milles see küsimus seisnes, aga aga ma ütlen, miks mina eelistan piiriülese panga definitsiooni süsteemi, süsteemsele pangale kõik teavad, mis on süsteemsed riskid justkui, sest nendest räägitakse väga palju, aga kui täp-, peab täpselt ütlema, mis see on, siis, siis, siis keegi ei taha sellest rääkida. Islandi pangad eh, kujutavad ennast eh, süsteemset riski, aga mitte sellepärast, et nad tegutsevad piiriüleselt. Nende käitumine võib tekitada süsteemseid riske kui mõnda panka nimetatakse süsteemi suhtes oluliseks pangaks, siis äh, võib-olla tõesti see on see pank, mis süsteemi äh, teatud situatsioonis võib kõige rohkem ohustada ja neid panku ei tohi pankrotti lasta minna, aga samas on teavad need pangad, et kui neil äh, kukkuda ei lasta, siis saavad nad alati järjest suuremaid ja suuremaid riske võtta. Euroopas lihtsalt ei ole õiget protseduuri pankade pankrotti laskmiseks. ja seetõttu mina eelistaksin äh, seda terminit piiriülene pank teistele. kui me räägime süst-, süsteemi suhtes olulisest pankadest, siis me peame tead-, peame ka teadlikud ol-, olema sellest, kas nad äh, tekitavad süsteemseid riske või mitte. viimane äh, suur kriis tegelikult ei olnud tingitud pankade maksujõuetusest, vaid pigem likviidsusest. me rääkisime kapitalinõuetest ja me teame, et pangad olid sunnitud äh, oma varasid müüma, mis äh, tõi oma, omakorda kaasa aktsiahinna languse ja, äh, ja järjest uusi probleeme, seega ma arvan, et tegelikult täpset definitsiooni ei olegi võimalik iial leida, sest olukord muutub. Olle, Olle Schmidt äh, rääkis äh, siin ähm, sellest sellest ähm, pankade päästmise fondist ja tõesti, miks mitte, varsti on võib-olla iga asja jaoks äh, oma fond loodud ja ja siis luuakse ka Euroopa fond või mingi äh, fondide liit lõpuks ma võin teile avaldada ühe, ühe saladuse, kui tulevikus kriis tuleb, siis siis ilmselt on meil juba saavutatud tugev majanduskasv. aga eh, kui me kogu aeg riskidele mõtleme, siis tekib sellest omakorda eh, uusi ohtusid. ma tegin seda muide selleks, et, et Ole Schmidti elu keeruliseks teha Vicky Ford, palun. suur tänu Gunnar Hokmarkile ja tema fondide esitlusele see äh, moraalse ohu teema, suur tänu, et te selle tõstatasite minu koduriigis. on näha, et tavakodanikud võtavad välja oma hoiuseid niisugustest asutustest, mida on väga korralikult juhitud ja muide viivad neid üle eh, palju riskialtimatesse pankadesse, sest nad teavad, et niikuinii, kui pank pankrotil läheb, aitab eh, valitsus nad välja. ma ei tea, kas see, mis, eh, mida me soovisime hoiuste tagamisega saavutada, on see, et hoiustajad viivad oma raha lihtsalt riskantsematesse paikadesse probleem on aga selles, et, et riik äh, on otsustanud äh, riske maandada ja äh, ühest küljest meil on vaja hoiustajad kaitsta, aga me peame olema ka teadlikud teatud moraalsest ohust, mis võib uusi riske tekitada süsteemi. ja muide, mul oli hea meel kuulda ka seda, et meie tööriistakastis peab olema rohkem erinevaid vahendeid. Ulle tegi mitmesuguseid ettepanekuid, millega seda tööriistakasti täita ja paljud ettepanekud olid üsna mõistlikud, miks mitte? miks mitte rohkem nii-öelda potentsiaalselt kasulikke vahendeid sinna valida, me ju ei tea, mis meid ees ootab. näiteks mulle meeldis see ettepanek, et reguleerijad võib-olla tahavad öelda pangale ka, et muutke oma ettevõtlusmudelit, valige vähem riskantsed tegevused näiteks. ja võib-olla on moratooriumi mõte ka hea ja Sharoni mõte ähm, võlgade konverteerimisest oli ka huvitav. nüüd reguleerija võime kontrollida gruppidevahelisi varade ülekandmisi äh, millest rääkis proua Luling, on ka tähtis, tähtis on, et niisugusi ülekandeid peab olema võimalik tühistada, kui need on pankrotiohus tehtud, kui nende tõttu on ähm, filiaalid kannatanud, aga liiga kaugele äh, ei maksa eh, sellega ka minna, võib-olla seda ei peaks mitte saama tegema stabiil-, palkade stabiilsusfond. mõnedel pankadel on kapitaliga hästi tagatud et iseseisvad ähm, allettevõtted ja muide, nad on suutnud ka oma, tänu oma headele ettevõtlusmudelitele äh, isoleerida ja hoida ennast äh, panganduskriisist. seega ma ei arva, et kõiki panku peaks ühtemoodi käsitlema. Äh, kõik see tütarettevõtete probleem on palju komplitseeritum, kui praegu paistab aga, aga mõnede pankade jaoks võib see äh, allettevõtete või tütarettevõtete mudel olla väga hea ja tugev, elujõuline mudel. rahvapart teie öeldule tahaksin lisada, et kui tõesti me defineerime süsteemi suhtes olulised pangad, siis jäävad osad eh, pangad, mis võivad tulevikus probleeme tekitada, kindlasti see ikka välja. ma arvan, et piisab sellest, kui me kasutame terminit piiriülesed pangad, minu koduriik ja paljud teised liikmesriigid on näinud, kuidas väikesed kohaliku tähtsusega pangad pankrotti lähevad ja mõnes liikmesriigis võib juhtuda ka nii, et, et reguleeri-, regi-, regulatsiooni puudumise tõttu võib nii palju kohaliku tähtsusega panku, pankrotti minna, et see iseenesest tekitab juba süsteemse riski. Süst-, süsteemi suhtes olulise panga definitsioon ei ole piisav pi,, kontrollida piiriüleseid panku ei ole ka piisav, peab olema lihtsalt süsteemiülene piisav regulatsioon suur tänu! aitäh, ma teen lühidalt. tahaksin kõigepealt õnnitleda meie raportööri väga tõsise töö eest. nüüd ma ei äh, tahaks äh, sekkuda põhimõtete äh, küsimusse, kas me räägime piiriülestest või muudest pankadest, kuid äh, tahaksin välja tuua, et me räägime küsimustest, mis, millel võib olla seoseid äh, seadusloomega ja seadusloo-, tagajärgi selles vallas me, oluline on, et äh, me määratleme need instrumendid, vahendid ühtselt. me jõuame loodetavasti lahenduseni, mis on vastuvõetav ja parem on, kui me ühtlustame põhimõtteid. ja eriti, mis puudutab sõna early intervention ehk varane sekkumine, sellele on vihjatud äh, raportis, kuid oluline oleks äh, dokumendis äh, täpsemalt välja tuua. me peame sellekohast informatsiooni edastama, pangad kes tunnevad selles küsimuses muret, tunnevad, et informatsioon ei peaks olema avalik. varane, kui varane sekkumine on avalik, siis mõjutab see turul toimuvat. see võib ähm, tekitada usaldamatust äh, ning muid probleeme tahaksin raportööri tähelepanu pöörata sellele, küsimusele. aitäh. Silvi, palun. suur tänu. suur tänu, et te mulle andsite kiiri, eh, sõna kuigi sõnavõtjate nimekiri oli juba suletud, kõigepealt tahaksin raportööri tänada suure töö eest peab tuletama meelde, et me praegu, praegusel hetkel oleme me alles hea kontseptsiooni otsingutel ja protsess on täiesti normaalne, täiesti normaalne on see, et me kaalume praegu kõiki võimalusi. olen ka Vikiga täiesti nõus, muide, see on üks harv juhus, kui ma temaga nõustun, aga tõesti, need kaks kriteeriumi, üks, kas, mis puudutab süsteemseid asutusi või siis äh, teine nimekiri, mis puudutab äh, piiriüleseid panku, need ei ole piisavad äh, võimalused. minagi koostan ühte raportit ja me oleme proovinud äh, neid kahte definitsiooni kombineerida. muidugi arvestades panga suurust, võib juba mõelda, et teatud pangad kujutavad ennast süsteemile ohtu, seesama puudutab ka e, piiriüleseid panku, aga e, riske võivad ka e, teised väiksemad pangad endast kujutada ja seetõttu tuleb arvestada nii ühte kui teist aspekti, mitte neid vastandada, püüab, peab ületama igasugused prioriteedid ja ideoloogia ning jälgima järgima pigem riskide hajutamise loogikat samuti äh, süsteemsete riskide nõukogul peab olema õigus äh, riskide kriteeriumid välja töötada. me lõime ju selle asutuse selle jaoks, äh, et ta saaks ära hoida teatud ohtusid, mis võivad veelgi suuremaid kahjusid või suuremaid kahjusid teha, kui mõned teised riskid. kindlasti ei anta sellele asutusele monopoli, aga vähehaaval eh, peab siiski liikuma vastavalt sellele, eh, mille suhtes me kokku leppisime, kui me järelevalvepaketi siinsamas komisjonis vastu võtsime. kahju muidugi, et härra Woolman alles praegu tuli saali, sest tegelikult ma tahtsin just temale oma kõne pühendada palun viimane sõnavõtja enne raportööri, äh, vabandust, sooviksin enne veel ise paar sõna öelda. tahaksin lisada muudatusettepaneku sada nelikümmend, süsteemsed ja piiriülesed. võib-olla ei ole see piisavalt lai väljendus võib-olla võib esineda juhtumeid, kus võib arvata, et tegemist on süsteemsete, kuid piiriüleste pankadega. tahaksin viidata siin ähm, ühisturule. minule on väga südamelähedane see, et meie ühisturul ei, ei ole ähm, ühtset väljendus selles küsimuses. mis puudutab finantsteenuseid ja finantsasutusi, neil on kõigil olnud, neil võib olla väga ulatuslik tagajärg, juhul kui midagi läheb valesti, seepärast on minu jaoks väga oluline fraktsiooni toetus selles küsimuses. mis puudutab selle fondi sisu iseloomu, mulle põhimõtteliselt me ei meeldi fondid, kuid minu arvates on tegemist fondiga, mis on suhteliselt väike, selleks et sekkuda, kui on vaja mm, saavutada mm, eraldada teatud süsteeme, näiteks maksesüsteeme teistest süsteemidest selleks, et et ühiskonna toimimist mitte häirida, tegemist ei ole pääste fondi, fondiga, me ei räägi suurtest summadest. see ei loo samasugust ähm, ohuolukorda, kui mõelda, et äh, fond katab teatud juhtumeid, siis igal juhul tuleb meeles pidada seda, et tegemist ei ole päästefondiga. kui ähm, see ümber formuleerida, siis sellele järgneb teatud, järgnevad tagajärjed või maksed, mis jagunevad erinevate äh, situatsioonide vahel. kõiki neid on vaja arvestada ja jällegi rõhutaksin seda, et tegemist ei ole päästefondiga. vahend, kuidas äh, varasid tagada piiriüleselt üritab määratleda seda, mis juhtus ähm, kriisiolukorras ja järelevalveasutused ütlevad, et võib-olla tõesti juhtus nii, et, et see kapital kuulub Poola, kuid samas, kui mina vajan, et raha on vaja saata teise liikmesriiki, seda ka ei tehta ja vajatakse järelevalveasutuse sekkumist. näiteks Ühendkuningriigis oli meil äh, ka probleeme sama, sarnaseid äh, nagu teisel pool Atlandi ookeani Lehman Brothersi puhul. me peame tagama õiglase äh, varade jaotamise vastavalt õiglasele mängule ja see on meie tegevuse eesmärk. ja see on ka see, mida me soovime rakendada mm, grupi ülekannete puhul me oleme juba, te olete juba ette määranud selle, kuidas seda resolutsiooni lahendada, järelevalveasutused äh, loodetavasti on sellega nõus, kuidas äh, resolutsiooni tagada. me peame tegema mm, selle nimel koostööd. ning õiglane jaotamine ei ole kulude katmine, see on erinev asi, liikmesriigid äh, soovivad sellisel juhul üksteist aidata, kuid me räägime hetkel fondist, mida me loome teatud aja jooksul, mida kasutatakse mm, varem kehtestatud reeglite järgi. tegemist ei ole kulude katmisega tavapärases mõistes nagu ma ütlesin, siis järelevalveasutused peavad ähm, jälgima seda tahteavalduse vormi. nagu ma ütlesin varem ka konverentsil, kus ma osalesin, et ähm, väga oluline on see, et järelevalveasutused ja pangandusasutused ähm, järgneks, järgiksid likviidsuse probleemide puhul toimimise mehhanisme. see viis mind mõttele, et võib-olla oleks seega parem hoopis, kui resolutsioon oleks teatud režiim, mitte eraldiseisev üksus, nagu Euroopa Pangandusjärelevalveasutus kuid minu arvates on oluline välja tuua see, et Euroopa Pangandusjärelevalve asutusele kuulub selline ekspertiis täita neid ülesandeid. Äh, ettepanekud, mida volinik Barnier tegi, äh, ütlesid sedasama, kuid teisel viisil seda konteksti arvestades mõistsin mina, et Barnieri fond koosneb viiekümnest kuni seitsmekümnest ähm, miljonist kogu Euroopa, miljardist kogu Euroopa Liidu mõistes ning äh, seda kogutakse pangandusmaksust. kui seda vaadelda sellest küljest, siis ähm, me ei, ähm, ei võta nii suuri makse võrreldes teiste maksudega. see ei tule tingimata tulemustasude arvelt, kuid ähm, see aitab selgitada konteksti Barnier ettepanek ütles samuti, et liikmesriigid Äh, peaksid äh, saama pöörduda pankade poole, et nad oma puudujäägid kinni maksaksid. kui fond on piisavalt hästi üles ehitatud äh, ning varad on eelarves kajastatud, näiteks nagu Rootsis ma mõistan, et et seda vaadeldi enne fondi kehtestamist ja ma vaatasin äh, seda tegevust äh, ja arvestasin seda. Barnieri mudel on äh, pigem riiklik kui et Euroopa mudel. meie nii Garcia Magaio raportis kui oma raportis räägime Euroopa fondist. võib-olla oleks võimalik kahte tüüpi kokku kombineerida ning leida parim lahendus no kui äh, keegi vetot ei esita, siis ehk on meil võimalik see vastu võtta. liikmes, me peame kaasama riikliku elemendi. see peab kajastuma varade bilansis. Need on mõtteid, mille üle me peaksime järele mõtlema. ma ei tea, kui vastuvõetavad need on kõigile kolleegidele, kuid tahan need siinkohal välja tuua võib-olla on nende hulgas võimalusi, kuidas lahendada meie probleeme, mis puudutab järelevalveasutusi. Need olid minu tähelepanekud. vabandan, et ma ei ole otse sellel teemal rääkinud ning vabandan selle dialoogi eest avalikkusele. Äh, ning äh, mina olin viimane sõnavõtja, nii et nüüd on sõna raportööril taas, aitäh! aitäh kõigi nende panuste eest, ähm, kommentaarid olid kõik väga olulised ja asjalikud. Need võimaldavad meil mõista, et tegemist ei ole lihtsa teemaga. keegi ei tea täpselt, kuidas nende küsimustega tegeleda ja see läheb kaugemale ideoloogilistest erinevustest, vaid meil on vaja leida lahendusi. mina vastaksin konkreetsetele tegevustele, mitte üksikutele kommentaaridele. mida meie tahaksime selles üldises Euroopa-üleses süsteemis rakendada? sama küsimus oli kaks-kolm nädalat tagasi, kui me arutasime Margado raportit. me peame seda arvesse võtma, et ähm, mis puudutab üldist ähm, lähenemist piiriülestele pankadele, tekitab teatud küsimusi. ma mõistan, et füüsiliselt on raske seda määratleda, me võime siis jätta Euroopa mõõtme kõrvale. täiesti võimatu on äh, tagada kõiki piiriüleste pankade järelevalvet ja selleks ei ole ka vajadust, see muutub liiga bürokraatlikuks. Vicky Ford, Silvi ja ka teised mainisid, et me tahame katta pankasid ka Olle Schmidt ütles, et jutt on neljakümnest, viiekümnest piiriülesest pangast. Silvi tõi äh, välja, et tegemist on pankadega, mis on Euroopa süsteemsete riskide nõukogu mõttes olulised. me ei räägi ainult suurusest, suurus on vaid üks määratlusviis, kuid me räägime keerukusastmetest, ähm, läbipaistvuse ähm, vähesusest, need on kõik riskielemendid. üks oluline külg, mida me peame mõistma, on see, et kui me suudame säilitada konsensust või siis mitte, et mis on see sisu. midagi erilist ei ole juhtunud vahepeal, meil oli nõusolek peale Margado raportit. ma võtsin üle need ettepanekud, mis olid tehtud, need kompromissettepanekud, need ettepanekud, mis tulid siitsamast komisjonist kaks nädalat tagasi ning äh, arutelud äh, variraportööridega, kes äh, juba toimisid, kõik ähm, on maininud, et üks tegevuse külg, on see, et kas me jätkame samas suunas, me oleme kõik nõus või põhimõtteliselt kukub kõik kokku, kui me ei ole nõus. see on äh, praegu kõige olulisem küsimus. ning see järgmiseks, ähm, mis puudutab äh, vahendeid, mida me saaksime kasutada, kompromissettepanekutes üritasin arvestada kõiki võimalusi enamus neist annavad äh, lisandväärtuse. ma üritasin tuua teatud äh, näiteid äh, muudatusettepanekutest. kuid mainiksin jällegi, et see vahendite kogu on väga oluline panus teine küsimus on äh, varade ülekandmine. Danuta Hubner äh, ja teised äh, mainisid, et ka see on oluline küsimus, ma olen sellega nõus, kõik muudatusettepanekud, mis on sellega seotud, me peame vastu võtma ning loodetavasti see kompromiss on vastuvõetav ning vastab sellele, mis inimesed tõstatasid härra Fajo mainis ühte olulist äh, nüanssi ehk äh, konfidentsiaalsus. ka selles vallas oli muudatusettepanek Silvi Gulaarilt. see on äh, osa järelevalveasutuse ülesannetest ning sellel teemal peaks olema avalik arutelu selleks, et äh, sekkuda, on vaja välja tuua teatud äh, mõõdikud ning äh, näidata, kuidas pangad erinevad statistikanäitajaid kombineerivad. mis puudutab fondide rolli, mis Sharon Bowles ütles, kaetis kõik, mida mina tahtsin rääkida. kui me hakkame rääkima riiklikest fondidest isegi juhul, kui see toob meile kompromissi, siis ei tohiks me Euroopa mõõdet ning üleüldist lähenemist kõrvale jätta. muidu me lõhume siseturu jällegi kildudeks. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on strateegiline külg. kui me üritame saavutada kompromissi, siis peame silmas pidama seda, et me seda elementi ei kaota, muidu me võime kaotada lihtsalt siseturu. ja see on midagi, millega me peame tegelema ning oma lähenemises arvestama. ma teeksin veel ühe metodoloogilise ettepaneku. järgmise nädala jooksul plaanin ma kokku panna kompromissettepanekud ning arutada neid äh, Strasbourgi nädalal. selleks, et me jõuaksime ühisele arusaamale, mille üle me hääletaksime kahekümne teisel juunil. ning ähm, seega oleks meil võimalik need kompromissettepanekud laiali saata ning vaadata, kas need vastavad erinevate äh, liikmete ehm, ettepanekutele. eeldan, et vähemalt Rahvapartei on nõus sellega, milles me juba varem olime kokku leppinud, mis puudutab äh, selle poliitikavaldkonna rakendusala. ma arvan, et tegemist on millegagi, ehm, milles me peame nüüd kokku leppima, muidu me lihtsalt ehm, siblime koha peal ja see ei ole väga hea viis, kuidas teiste institutsioonidega läbirääkimisi pidada. aitäh ning loodan, et kompromissid on kõigile vastuvõetavad, nendele, kes on aktiivselt osalenud, aitäh! aitäh, Elisa! nagu sa ütlesid, e, hääletame kahekümne teisel juunil ja loodetavasti e, juuli e, plenaaril tuleb see taas arutusele. nüüd äh, lähme edasi seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab statistikaandmete kvaliteeti ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse raames. ning äh, raport on härra Karaselt lugupeetud esinaine, tahaksin kõigepealt alustada tänades kõiki variraportööre mul on olnud võimalik nendega väga suures mahus äh, konstruktiivset koostööd teha. praegu on juba hiline pärastlõuna, kuid meil on olnud juba üks edusamm. meil on vaja päevakavast siiski kinni pidada proua esinaine, kas te võiksite oma mikrofoni välja lülitada? aitäh! me oleme jõudnud kokkuleppele Eurostatiga ning järgmisel nädalal tuleb ECOFINis arutusele eh, määrus, mis on päevakorrapunktis A punkt ma tean, et nii nõukogu kui Eurostat on ühel nõul. Nad on mõlemad vaielnud selle raporti vastu, mis meil siin täna ees on. Eurostat on öelnud, et Euroopa Parlament on vaadanud komisjoni ettepanekut miinimumettepanekuna ning soovib ähm, minna veelgi kaugemale. see oli üks põhjuseid, miks äh, nõukogu sai töörühmas äh, täna kokkuleppele ma taha, selleks, et kiiresti edasi liikuda, oleks mul järgmine ettepanek. esiteks juuni täiskogul peaks olema suuline küsimus päevakorras ning juulikuus peaksime vastu võtma raporti nõukogude määrusele vastu, määrust jälgides peaksime me välja saatma poliitilise signaali, märku andma, et me soovime edasi liikuda. seadusandlik äh, arvamus, äh, suuline küsimus, need äh, kõik peaksid olema ajaliselt hästi planeeritud seadusandlik ähm, raport äh, juulis ning ähm, teised tegevused juunikuus enne seda. nõukogu kokkulepe saavutati vaid tänu meie poolt osutatud survele. see ei tähenda, et me ei peaks oma seadusandlikku tööd korralikult tegema me palusime abi ähm, meie õigustalitluselt ning vaadata, kas kaasotsustusmenetlust võiks selles küsimuses rakestada. hetkel on tegemist artikli sada kakskümmend kuus alusel toimiva tegevusega. arvestades statistika küsimusi, aga oleksime me kaasotsustusmenetluse all. tegemist ei ole lihtsalt edevusega vaid Euroopa Parlamendi rolliga. me oleme juba selgelt näinud, et meil on võimalik ähm, panustada komisjoni ettepanekusse. meil on vaja sellega edasi liikuda. minu aruteludes ning selle raporti koostamisel olen ma äh, tegutsenud selle alusel, justkui me kaasotsustusmenetlus oleks see viis, kuidas edasi minna. meil oleks vaja seda küsimust täpsustada. me ei taha nõukoguga kaklema hakata. me peame oma poliitilise sõnumi välja ütlema selgelt. see on esimene seadusandlik äh, tegevus peale Kreeka kriisi. ning see on esimene mm, proov me-, äh, liikmesriikidele, et näidata, kas äh, õppetunnid on tõsiselt võetud ning kas tahetakse sõnadest edasi tegudeni minna mina tahaksin äh, seda protsessi edasi juhtida ning me peaksime oma sihikindlat tööd jätkama ja seepärast tahaksin seadusloome jagada suulise küsimuse ning äh, õigusloome valde. me peame siinkohal näitama oma poliitilist tahet. me oleme seda juba variraportööridega arutanud ning ütleme, et loomulikult on Euroopa Keskpanga ettepanekud teretulnud, need on kõik väga head, asjalikud ettepanekud. me nõudsime erinevaid meetmeid kahe tuhande neljanda, kahe kümnenda aasta vahel. erinevad raportid ja meetmed, millest me oleme rääkinud, Euroopa Keskpanga Äh, erinevad tegevused. kõiki neid on vaja arvesse võtta ning pädevust on vaja laiemalt rakendada. Te olete kõik seda raportit näinud. põhimõte on siiani olnud äh, muuta Eurostat iseseisvaks, statistika peab olema üldiselt mõistetav äh, ning ähm, nad peavad andmed saama kätte siis, kui neid vaja on. andmeid, mida Eurostat vajab selleks, et oma ülesandeid täita, selleks, et oma mandaati täita, peavad olema kättesaadavad liikmesriigid ei tohi Eurostati tegevust takistada koostöö, andmevahetus on vajalikud. kuid eelkokkuleppeid ei tohi olla. muidu ei ole meil võimalik ähm, kontrollida statistikat ning tagada selle täpsust. inspektsioonid, äh, pädevuse määratlemine, koostöö Euroopa Keskpangaga ähm,, kõik erinevad küljed on raportis kajastatud ning jällegi, jällegi tahaksin tänada teid kõigi oma panuse eest, eriti just variraportööre. ma loodan, et saame resolutsiooni hääletada juunikuus, see on eelduseks selleks, et ähm, ajakavast kinni pidada ma näitan äh, raporti pro-, eelnõude variraportööridele enne tõlkesse saatmist. Äh, esimene variraportöör soovib sõna. teen lühidalt, proua esinaine, ma tootan härra Karasit. tema lähenemine on veidi keeruline väga palju on survet avaldatud selleks, et, ähm, et äh, kiiresti edasi liikuda. enamus on oodanud, et Eurostatil oleks olemas mandaat selleks, mida me praegu tahame näha. ning äh, nad olid üsna suures hämmelduses, kui nägid, äh, mis toimus Kreeka puhul ning leidsid, et tegelikult seda mandaati ei ole ning nad tahaksid, et äh, see õigusloome tuleks võimalikult kiiresti. nii resolutsioon kui muudatusettepanekud on minu ees, minu arvates on need üsna ulatuslikud, nii nagu ükski audit ei tohiks olla piirangutega, siis ähm, tahaksin välja tuua ühe külje ma arvan, et me peaksime konkreetselt välja tooma, et piiranguid ei ole. tegemist ei ole, see ei ole piiratud mitte ministeeriumitega, ametkondadega, kuid äh, ka kõigi teiste vajalike äh, asutustega peab olema koostöö. kõik mis äh, on äh, vaja andmete tagamiseks, peab olema kaasatud. kõigele peab olema juurdepääs ning ähm, seda me arutasime ka variraportööridega. vaja on äh, piiramatut juurdepääsu Eurostatile selles küsimuses ning lubasin ka oma koostööd selles vallas selleks, et me jõuaksime hea tulemuseni. aitäh. Olle, palun järgmisele. aitäh. küsimused, mis puudutavad statistikat, ei ole just väga põnevad vähemalt varem oli lugu nii, nüüd ma arvan, et on vastupidi. kui kodus küsida, kas, äh, mis neid huvitab, siis äh, toovad nad välja, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigil ei, ei ole hea statistikat, ähm, statistikaga mängida. see on hetkel väga oluline. ma arvan, et härra Karas on teinud väga head tööd ja avaldan talle täielikku toetust. võib-olla peaksime veidi detailsemalt seda vaatama. ning minu ettepanek oleks järgmine. ma leian, et meie konkurentsiametid äh, tegutsevad praegu väga hoogsalt. ma arvan, et meil peaks olema võimalus kiiresti edeneda. ning ma arvan, et ette hoiatamata kontrollkülastused peaksid olema vastuvõetavad. vahel on äh, hirm äh, väga kasulik. siinkohal on mainitud ka personali küsimusi peaksime täpsemalt väljendama jällegi, millised on need eelarvevahendid. peaksime need muudatusettepanekutes välja tooma, kuigi me saame, kui me saaksime kätte kõik andmed Äh, nagu ma juba ütlesin, siis andmeid saame küsida kõigi käest, minu kogemus aga on, et äh, vahel tõlgendatakse andmeid äh, üsna loovalt. ning kui siin peetakse silmas seda, et, et see tähendab ähm, oskuste taset või ehk siis oskuste puudujääki, siis loomulikult on see probleem ja see on varem probleemiks olnud, nagu me oleme näinud võib-olla oleks jällegi vaja täpsemalt äh, see siin lahti kirjutada ning veel üks küsimus, kas me võiksime ähm, ette panna teatud sanktsioone juhul, kui ei äh, tulda toime sellega, mida me siin soovime? kas see oleks rakendusalas, kas me saaksime rakendada teatud sanktsioone selles vallas? mitte vaid laiemalt, vaid äh, seda, mis puudutab nüüd äh, andmete vastavust ja kvaliteeti. ma arvan, et äh, reeglid peaksime olema võimalikult karmid. aitäh, Ole! väga tore, et üritasite seda teemat meile nii põnevaks teha. Kei, palun järgmiseks. aitäh, proua eesistuja! räägin meie ähm, variraportööri härra Pokrose ähm, teemal ning loen ette tema ettepanekud. ta on hetkel osalemas väga tähtsal hääletusel, ta tahaks tänada raportööri koostöö eest ning kogu töö eest, mis on äh, tehtud variraportöörina toetan ma äh, eelnõu projekti ning ähm, mis puudutab Euroopa Keskpanga ettepanekuid, läheme veelgi kaugemale, ma olen nõus Euroopa Keskpanga lähenemisega, kuid ma arvan, et ähm, äh, probleemid statistikaga saab ära hoida vaid juhul, kui järelevalve on tõhustatud. seega on väga oluline, et Euroopa Keskpanga ähm, ametnikud osaleksid samuti etteteatamata äh, inspekteerimistel äh, ning äh, neil peaks olema võimalus tõestada andmeid, mida saadakse äh, liikmesriikidest, mis puudutab Eurotsooni liikmeid. tahaksin äh, samuti näha, et komisjonid ja nõukogu tagaks andmete parema taseme. aitäh. Uh, suur tänu, proua esinaine kvaliteet ja kvantiteet äh, statistikas, see on üks küsimus, mida meil tuleb arutleda, me ei tahaks ka kunstlikult äh, eelarveid mõjutada, nii et äh, sellel oleks negatiivsed tagajärjed pikemas perspektiivis. vaatame näiteks infrastruktuuri küsimused, hoonete liisingu küsimused, kui ettevõtted müüvad infrastruktuurid ja pärast üürivad hooned tagasi ja maksavad palju rohkem, siis jällegi riigi pensionifondide küsimus, mille kohta on meil näiteid Belgias, mis võtab väga suured kulud enda alla, ma arvan, et kvaliteetide hindamine, kvaliteedi hindamine selle käigus tuleb vaadata ka eelarve kunstlikku nii-öelda ülespuhumist, andmed on usaldatavad, kuid Äh, valitsus siiski elab kapitalist, mida tuleb alles tulevikus äh, teenida ja seetõttu kaevavad nad ennast üha sügavamasse auku. Äh, selline statistiline juurdlusbüroo Eurostat, ma loodan, et Eurostatile meeldib minu kirjeldus tema ettevõttest. ma olen kindel, et talle, talle see meeldib. suur tänu! statistika muutub üha seksikamaks nüüd, kus me räägime siin juba föderaalsest juurdlusbüroost Statistikaameti näol. jah, härra esinaine, ma usun, et statistika on äh, ükskõik millise äriettevõtte ja poliitikasektori üks alustalaseid ja äh, sageli poliitikuid rünnataksegi sellepärast, et meil puuduvad usaldusväärsed andmed ja väga paljud inimesed arvavad, et me lihtsalt räägime tühje sõnu. Äh, härra Karasi eesmärk on äh, täiesti õige ja härra Karas äh, on äh, ära teeninud äh, kõige tõsisemalt töötava, kõige andekama Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi liikme staatuse oma koduriigis ja tõenäoliselt on ta ära teeninud selle tiitli ka kogu Euroopa Liidus. ma arvan, et dokument, mille ta on meile esitanud, on ta nagu tavaliselt suurepärane ja ta on kogu oma vaimse potentsiaali rakendanud selle dokumendi koostamisse. me oleme võtnud arvesse äh, varem, varasemaid arutelusid selles dokumendis Eurostati esindajatega ja ma arvan, et meie jaoks oleks oluline äh, Eurostati sõltumatuse tagamine selles tekstis äh, ja ka mujal on räägitud komisjonist ja Eurostatist ka ma kuulsin sõnastust äh, föderaalne juurdlusbüroo, mulle see sõnastus väga ei meeldi, kuid meil oleks vaja Statistikaametit, äh, asutust, mis äh, tegutseks sõltumatult. Euroopa-meelsete poliitikutena me kõik saame aru, et Eurostat on eriline kahe tuhande neljanda aasta eh, sügisel juhtisid Eurostati ametnikud tähelepanu Kreeka tõsistele probleemidele, nii et ma arvan, et me võime öelda, et kahe tuhande neljanda aasta detsembrist hakati juba rääkima Kreeka juhtumist ja kahe tuhande viienda aasta veebruaris räägiti äh, Kreeka probleemist äh, veel ja kahe tuhande viienda aasta juulis jõuti valele otsusele. nii et äh, mis puudutab Eurostati uusi pädevusi, siis ma arvan, et komisjon ja Eurostat on nõudnud uusi volitusi, kuid need ette hoiatamata ad hoc külaskäigud ja Eurostati volituste suurendamise plaan Äh, jooksid liiva ja ma, ja lihtsalt volituste suurendamine, sellest ma arvan, pole kasu, ma arvan, et me peaksime Eurostati amet, ametnike hoiatussignaale tulevikus tõsisemalt võtma ja analüüsima. Äh, nii et ma aga ma arvan, et äh, sellised hoiatussignaalid ja andmed Eurostaadilt on nii huvitavad kui ka olulised ja mis puudutab meie raportit, siis on väga oluline, et me oma raportis rõhutaksime äh, neid negatiivseid arenguid, mida oleks võimalik äh, olnud vältida, kui me oleksime õigesti tegutsenud. finants, kõik finantsministrid tegelikult vastutavad praeguste arengute eest Austrias on meil samuti olnud probleeme, Saksamaal on äh, rõhutatud, et äh, Eurostati äh, suveräänsus ei ole põhjendatud ja ma arvan, et ja sedama sama ka Prantsusmaal, ma arvan, et siinkohal on meie valitsused, meie liidrid eksinud tõsiselt ja tulevikus tuleks seda viga parandada, kui me Euroopas leiame probleemi, siis on meie üheks põhiliseks probleemiks tavaliselt see, et me ei tea, keda süüdistada ja selleks ajaks, kui me süüdlase oleme määratlenud, on juba nii palju aega mööda läinud, et pole enam vahet, kas teda süüdistada või mitte. nii et ma tahaksin näha selget äh, viidet sõltumatusele Eurostati sõltumatusele ja ma tahaksin, et äh, toodaks välja oma varasematest kogemustest õppima ja et Euroopa Keskpanga äh, roll peab olema ka suurem. me ei tahaks näha, et Eurostat oleks mingisugune politseiüksus, kuid me tahame, et äh, meil oleksid äh, vahendid, mis võimaldaksid meil majandus- ja majandusinimestele teha oma tööd õigesti. nii et äh, ma paluksin raportööril äh, mitte ohje käest anda ja töötada tõsiselt edasi selle küsimusega. meil on mitmeid sõnasoovijaid, ütleb proua esinaine, proua Tšööri kõigepealt, äh, Silvi Kulad ja minagi sooviksin väikse kommentaare lisada ja katsugem siis võimalikult lühidalt teha, proua Tšööri suur tänu. ma püüan teha lühidalt. ma arvan, et meie ühe, meie komisjon seisab tõsise dilemma ees, ma olen nõus härra Karastega selles osas, et aega ei ole meil siin jalaga segada. andmete esitamine, andmete kogumine on oluline äh, finantsmaailmas, me ei saa aega raisata, me peame tõestama oma kodanikele, et meil on, on konkreetsed toimivad äh, ideed, äh, et õppida Kreeka ja Ungari kogemustest ja Kreeka ja Ungari arenguid tulevikus ära hoida. tegemist on õigusloomelise ettepanekuga me ei saa sellesse ettepanekusse kaasata sätteid, mida, millel puudub kõrgema tasandi heaks, heakskiit. Van Rompuy töögrupi ettepanekud äh, seavad ohku, ohtu või puudutavad liikmesriikide suveräänsust ja ma loodan, et see arutelu ei veni aastatepikkuseks, sellisel juhul seame me, satume me kogu öö, maailma naeru aluseks. ja kõike eelöeldut arvesse võttes äh, tahaksin ma lisada, et äh, ehkki poliitiline, äh, praeguse poliitilise lähenemise puhul on meie saavutused, meie püüdlused siiski liiga vähe ambitsioonikad kõigepealt äh, Kreeka skandaal algas kahe tuhande neljandal aastal, sellele järgnes komisjoni ettepanek äh, anda Eurostatile auditipädevus, äh, see ettepanek lükati tagasi ja kuhu me oleme siis jõudnud nüüd? nüüd me oleme eh, esitanud ettepaneku anda Eurostatile uurimispädevused, kuid ma arvan, et praegusel hetkel on uurimispädevus liiga eh, väheambitsioonikas ja liiga hiline ettepanek, ma arvan, peaksime minema kaugemale, ma olen nõus Ole Schmidt, Schmidtiga, et me peaksime kindlasti kaaluma ka sanktsioonide võimalust. kahe tuhande neljandal aastal olid Kreekal juba probleemid ja mitte midagi ette ei võetud, vähemalt mingisuguseid põhjapanevaid muudatusi ei toimunud andmete uurimises ja andmete kontrollimises ja statistiliste andmete võltsimine jätkus. kahe tuhande viiendal, kahe tuhande kuuendal aastal tehti seda Ungaris ja Kreekas jätkas, jät-, jätkati andmete võltsimisega kuni kahe tuhande üheksanda aastani. ja see näitab, et me peame viime läbi mitmeid reforme seoses inspektsioonide, seoses andmete kontrollimisega ja ma arvan, et parlamendil on õigus küsida komisjonilt, et kuidas me oleme jõudnud äh, sellisesse olukorda, kus me ei ole suutnud andmeid kontrolli alla saada. kui me külastasime Euroopa Keskpanka detsembrikuus, küsisime me Euroopa Keskpanga esindajatelt, äh, kas nad olid teadlikud sellest, mida Kreeka teeb ja nad ütlesid, et nad teadsid võib-olla kolmekümne protsendi ulatuses Kreekas toimivalt, toimuvast ma arvan, et see ei ole piisavalt hea, meil on vaja tagatisi selle kohta, et äh, me meil on piisavalt andmeid selleks, et olukorda hinnata kõikides meie liikmesriikides äh, ja vajalikud lüngad ka täita. ja lõpetuseks äh, ma usun, et Euroopa Komisjon on vastutav suures osas kahe tuhande seitsmendal aastal Euroopa Komisjon tegi ettepaneku defi-, ülemäärase defitsiidi protseduuri rakendamise kohta Kreeka äh, suhtes, mis on tegelikult äh, naeruväärne, sellepärast et me oleme jõudnud äh, farsi sarnasesse, sarnase olukorrani ja me peame mõtlema, kuidas äh, oma panuseid äh, suurendada, kuidas äh, komisjoni pädevust pädevust täpsustada ja tõelist pädevust, tõsiseid pädevusi edasi anda komisjonile. suur tänu, ma teen kiirelt ja toetan raportööri, minu meelest on tema lähenemine täiesti õige. see küsimus on küll tehniline, aga tal on poliitiline taust Äh, Brüsseli vastu on esitatud kõige rohkem süüdistusi äh, seoses äh, bürokraatiaga ja nüüd muide, komisjon ei ole siin täiesti süüdi, liikmesriigid ja need ka, kes avalikkusele lubasid, et et me suudame hoida kolme protsenti tegelikult ei pannud tähele, mis oli enne koma. seega ähm, tuleb see nõukogu suhtumine on tegelikult Euroopa vastaseid meeleolusid, mis on eriti ohtlikud äh, Euroopas, süvendanud äh, ja muidugi meie tahaksime massiivselt toetada eh, seda ehm, ettepanekut, meie nõuame, et statistika oleks tõsine ja usaldusväärne ja eh, me eh, küll ei räägi FBI-st, aga kontroll peab olema ja me peame arvestama ka seda, et liikmesriikides on siiski vigu tehtud, mitte Euroopa tasandil. suur tänu! suur tänu, Eduard um,! suur tänu! ma vabandan, proua esinaine, et ma selle teema juurde tagasi pöördun teise sõnavõtuga, aga ma jätsin ühe asja ennem ütlemata ja minu meelest on tegemist üsna asjakohase kommentaariga. me pöörame väga palju tähelepanu auditile ja volitustele, kuid jätame ühe põhi, põhimõtte kahe silma vahele me võtame iseenesestmõistetavale, et meie raamatupidamismetodoloogia on selline, nagu see on Euro, Eurotsoonis on äh, siiski riike äh, erasektorist erinevalt, äh, kus on raamatupidamispõhimõtted kõik paika pandud ja mm, kus me eeldame, et raamatupidamisstandarditest peavad kinni kõik ettevõtted ja kõik sektorid, kuid endiselt on Euroopas valitsusi, kes rakendavad jooksevkonto põhimõtet ja kassapõhist nii-öelda põhimõtet, mm, mis on ajast ja arust ja me ei taha sellist lähenemist, me tahame, et kõikidel valitsustel oleksid ühised raamatupidamise nõuded ja nendest peetakse ka kinni Euroopa Liidus ja Eurotsoonis. ja ma arvan, et me peaksime rõhutama seda, et raamatupidamise meetodite erinevused riikide vahel ei ole meie jaoks vastuvõetavad Euro, Euroopa Liidus suur tänu, ka mina tahaksin avaldada tunnustust raportöörile. ma andsin endast parima esinaisena, et samuti nõukogule selles küsimuses survet avaldada ja mulle tundub, et täpsed äh, ja äh, andmed äh, ja paranenud andmete kontroll ja usaldusväärsuse kontroll on möödapääsmatud ja olulised, need on igasuguste majanduse haldussüsteemide parandamiste eeltingimuseks, kui meil ei ole selliseid usaldusväärseid andmeid, siis võime me ju kõik oma, siis jooksevad kõik meie pingutused liiva see on möödapääsmatu eeltingimus ja äh, see on teatava määrani ka, ka piisav tingimus, kui Eurostatil on äh, piisavalt pädevusi ja siis me saame ka selliste probleemidega nagu metodoloogia probleem äh, toime tulla. ma arvan, et komisjoni ettepanek on praegusel hetkel tõesti miinimumettepanek pärast Kreeka õppetundi meie jaoks, ja ma arvan, et aruandluskohustust tuleb rakendada kõikides liikmesriikides, me ei pea ootama selleni hetkeni, kuni keegi on sattunud ülemäärase eelarve puudujäägi olukorda või on lihtsalt pisut ulakas olnud nii-öelda ma arvan, et äh, aruandluskohustus peaks olema ühesugune kõikide riikide jaoks, äh, nii et me teame, millised elemendid äh, tuleb edastada ja, ja millised on bilansi legitiimsed osad ja ma arvan, et et eelarve näitajaid tuleb meil ka tulevikus uurida ja me ei saa seda teha mitte ainult aasta baasil, me peame seda tegema ka aasta keskel ja samuti me peame lähenema küsimusele mitmeaastases plaanis ja kuna meie komisjonil on väga palju erinevaid mõtteid selle teema kohta, siis olen ma avaldanud survet, et töögrupp rakkerühm peab meiega, peaks meiega jooksvalt koostööd tegema, mitte lihtsalt raporteerima meid oma töö tulemustest. mis puudutab sanktsioone, siis oma ettepanekus oleme toonud välja nii-öelda isikliku vastutuse, me oleme rääkinud siin isiklikust vastutusest finantsasutuste direktorite puhul ja ka liikmesriikide puhul peaks olema midagi sarnast. Need inimesed, kes on, on meid mingi supi sisse ajanud, siis peavad selle supi ärasöömises ka ise osalema. aga mis sanktsioonid puudutab, siis äh, sanktsioonid on teataval määral kasulikud, kuid ja, äh, ja jah, äh, sankt- äh, ja, ja mis puudutab pädevusi, siis Eurostatil äh, peavad olema oma sõltumatud pädevused, kuid komisjoni osa olemine on ju ka teataval määral kasulik ja, ja võib-olla me võiksime natukene täpsemalt mõelda selle asja üle järele minu poolt on äh, praeguseks kõik. me küsisime ka õigustalituse arvamust õigusliku aluse kohta, nad ütlevad, et, ütlesid meile, et äh, nad annavad oma vastuse üheksateistkümnendaks juuniks, äh, see, nii et see vastus tuleb. mis puudutab suulist küsimust, resolutsiooni, siis ma arvan, et me jõuame selle juunikuus ära teha, sellepärast et me oleme suhteliselt ühel meelel ja me saame seda hääletada ühise plokina, me ei pea hakkama äh, kompromissteksti puhul eraldi äh, hääletama ja kui me äh, peaksime kõikide punktide üle eraldi hääletama, siis muutub olukord äärmiselt keerulisemaks. ma arvan, et me peame töötama ühes keeles, sellepärast et muidu me paraku ei jõua komisjoni hääletuseks asjadega ühele poole. ma olen saatnud selleteemalised elektronkirjad ka teile kõigile ja ma loodan, et me saame tegutseda nii, nagu ma ette panin, sellepärast et kuna tegemist on kiireloomulise küsimusega, äh, siis meie sõnum tuleb võimalikult oluliselt ka edasi saata, Koreper äh, kohtub ka neljandal juunil, me jääme nende ajast, ajakavast küll maha, kuid ma arvan, et siiski me peame jätkama kiiret tööd. nüüd annaksin sõna veel raportöörile lõppkokkuvõtteks. suur tänu! selle suurepärase arutelu eest kõigepealt. Äh, selles tänases arutelus oli mitmeid elemente, mis olid vägagi huvipakkuvad. Äh, siin äh, mingisuguse juurdluse komisjoniga võrdlemise element näiteks, aga, aga see ei ole tegelikult õigusloomelise ettepaneku teemaks. me võime selle peale tulevikus mõelda muudes kontekstides. aga praegu me ei räägi siin mingisugustest juurdlusbüroost. me oleme siin katsunud eristada äh, poliitilist resolutsiooni äh, õigusloomelisest tööst seda sellepärast, et äh, me kahjuks õigusloomelisse osasse meie tööst ei saa kõiki elemente kaasata. me tahaksime ka oma poliitilist sõnumit edastada. nii et äh, ma kutsuksin teid üles kasutama suulist küsimust ja resolutsiooni selleks, et äh, esitada meie poliitilised seisukohad, mida me ei saa teha oma õigusloomelises töös. poliitiline resolutsioon annab meile rohkem manööverdamisruumi kui õigusloomeline tekst. aga äh, nurgakivideks on vastutus, äh, sõltuvus, sõltumatus, Eurostati automaatne tegutsemine ja miinimumstandardite kehtestamine aruandluses ja statistika kohta. ette teatamata inspektsioonid liikmesriikides, andmete kontrolli õigus, sealhulgas ka riiklike asutuste ja kohaliku tasandi asutuste ja ka näiteks kindlustusettevõtete andmete kontrolli õigus, Eurostati sõltumatuse konsolideerimine ja ka andmete sõltumatus. kaasatud on koostöö Euroopa Keskpangaga. ning äh, koostöö, mis on kehtinud juba aastaid ja me tahaks ja asjaolu, et me tahame minna kaugemale kui me äh, oleme siiani seda teinud, äh, pidades silmas seda, et andmeid äh, on võltsitud juba palju aastaid. me tahaks minna kaugemale, kui komisjon on ette pannud resolutsioon, tõenäoliselt saab su suure enamuse toetuse, kui aga mitte, siis ei ole meil, ei õnnestu meil selle asjaga kiiresti ühele poole saada. siis mis puudutab õigusloomelist osa meie tööst, siis see sõltub õiguslikust otsusest äh, selle kohta, kas me kuulume siin kaasotsustusmenetluse alla ja, või, või ei kuulu. Äh, kui äh, me siiski kuulume kaasotsustusmenetluse alla, siis saame siin ka seda rakendada õigusloomilist dokumenti. Eurostati esindaja soovis ka sõna, ma pidin, oleks pidanud teile varem sõna andma, aga vabandan selle eest. suur tänu, proua esinejana, ma tahtsin lihtsalt rõhutada, Äh, seda, mida raportöör juba ütles, äh, nimelt äh, see ettepanek on äärmiselt oluline komisjoni seisukohast, me oleme äärmiselt tänulikud Euroopa Parlamendi valmisoleku üle selle küsimusega kiiresti tegutseda, selle ettepaneku vastuvõtmine oleks oluline sõnum meie süsteemidele, ka pangandusturule ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me selle ettepaneku vastu võtame ja ma tahaksin tänada ka nende, selle hea koostöö eest teie komisjoni liikmetega viimaste nädalate eest, teie komisjoni liikmed on avaldanud äh, nõukogule tugevat survet ja ma usun, et äh, seetõttu on äh, nõukogu meiega sedakorda rohkem koostööaldis kui eelmine kord ja loodetavasti, kuigi võib-olla tulemus ei ole täiuslik, saab see olema pisut mõistlikum kui eelmisel korral ja me oleme äärmiselt tänulikud koostöö eest Euroopa Parlamendiga. suur tänu! kui ma nüüd võiksin paluda Euroopa kui ma võiksin teilt paluda esitada oma ettepanekud seoses suulise küsimuse ja resolutsiooni ettepanekuga äh, seitsmendaks äh, juuniks äh, kella neljaks pärastlõunal me algul ei esitanud teile neid tähtaegu, sellepärast et me ei teadnud, et me peame tähtaegu kiirendama, aga niisiis resolutsiooni ettepaneku muudatusettepanekud, millega me tahaksime juunikuus juba täiskogule minna, siis palun esitage need esmaspäeval kella neljaks pärastlõunaks ja mis puudutab äh, õigusloomelist teksti, siis muudatusettepanekud palun esitage kaheksandaks juuniks ja muudatusettepanekute arutelu toimub õigusloomelise teksti puhul kahekümne kaheksandal ja siis ma täpselt ei tea, millal see täiskogule läheb, aga tõenäoliselt juulikuus jälle üks meie komisjoni dokument täiskogule juulikuisel täiskogu osaistungjärgus. suur tänu kõigile teile ja nüüd annaksin juhtimise härra Seklunaga, et kelle ülesandeks on väga huvitav oma raporti käsitluse ajal komisjoni töö juhtimine, ma ei tea, kas on lubatud, aga igal juhul ise saab olema. We'll see how we do it. Uh, me oleme nüüd jõudnud meie päevakorra järgmise punkti juurde, selleks on uh, arvamus tööhõivevõimaluste arendamine uue säästva majanduse raames. mina olen arvamuse koostaja, nii et uh, ma avaksingi meie arutelu sissejuhatavate kommentaaridega. nagu te kindlasti mäletate, algne arvamus äh, sisaldas erinevaid äh, ettepanekuid, mis äh, puudutasid näiteks roheliste töökohtade määratlust ja klassifitseerimist ja statistilist liigitust selliste töökohtade puhul, mis praegusel hetkel on meie natsa kodeerimise süsteemist välja jäänud. ja siis äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete roll oli üks küsimus, äh, mis, äh, mille kohta ettepanekuid oli esitatud ja ka koolitus. muudatusettepanekuid on mulle esitatud kümme, kaks Rahvapartei fraktsioonilt, neli Philip Lambertilt Roheliste fraktsioonist, härra Padarilt kaks ja Grüta Hendelilt samuti kaks ma võtan kõik need muudatusettepanekud nüüd ükshaaval läbi, siis äh, proua Hübneri muudatusettepanekud äh, käsitlevad äh, tööturu mobiilsust. ja struktuuriliste puudujääkide äh, käsitlemist, mis minu arvates aitaksid meie ettepaneku kvaliteeti parandada sedasama võin öelda ka härra Padari kommentaaride kohta. kolleeg Padar rõhutas koolituse osatähtsust ühes oma muudatusettepanekus ja teises ettevõtjate rolli ja ka pilootprojektide osatähtsust ökoinnovatsiooni valdkonnas. Need muudatusettepanekud on ka väga teretulnud siis äh, härra Kluta muudatusettepanekud, äh, kaks tükki, viitavad sektoripõhisele tööhõivele, näiteks tervishoiusektoris äh, ja ka sotsiaalsektoris. ja siis on samuti üks muudatusettepanek siin, mis käsitleb töökohtade kvaliteeti ja siis nüüd äh, neli muudatusettepanekut, mille on esitanud äh, Philippe Lambert. Need muudatusettepanekud äh, käsitlevad põhiliselt maksustamisega seotud küsimust ja koorma ülekandmist töö mitte mittetaastuvate ressursside mm, mm, pealt. ma arvan, et see mittetaastuvad ressursid oleks vastuvõetav. ja siis äh, konkreetselt on siin toodud ka, ka süsinikumaksu äh, küsimus välja CO2 maks siin on viidatud mitmeaastasele finantsraamistikule selleks, et ellu viia jätkusuutliku tööturu etet ja ühe uue maksustamisvõimalusena on siin toodud välja CO2 maks. see on küsimus, mille puhul tuleb veel natuke arutada, me oleme teatavatel tingimustel valmis ka siin kompromissini jõudma, aga nüüd ma annaksin sõna variraportööridele, kes saavad ka omalt poolt oma kommentaare esitada oma muudatusettepanekute kohta või ka muid kommentaare, kui nad soovivad oma arvamust meiega jagada ühel või teisel moel. niisiis, härra Philippe Lambert. okei okay,, chair uh,. On, uh, on non-renewable. suur tänu, mittetaastuvate eh, ressursside kohta tahaksin öelda, et me ei käsitle siin mitte ainult energiat, vaid kõiki ressursse. Eh, tahaksin, et eh, see raport oleks selge, kuid see ei ole tema eesmärk, me tahame Äh, avalda mõtteavalduse äh, mõ,, ähm, mõttevahetuse ning äh, tahaksin kommenteerida Danuta Hüberi ettepanekut mobiilsuse kohta. kui me tõesti tahame lahendada selliseid probleeme nagu ehitiste isolatsioon, siis meil on tõesti vaja rohkesti tööjõudu ja sageli see tööjõud ei paikne seal, kus meil ka seda kõige rohkem vaja on võib-olla on ettepanek liiga äh, laialivalguv, aga ma tahaksin selgelt öelda, et me ei taha äh, riik, inimeste päritolu põhimõtet jälle päevakorda tõsta. kui äh, seda hakatakse rakendama töö, tööjõu mobiilsuse puhul, siis meie oleme selle vastu. nüüd mulle tundub, et praegu on tekst ebamäärane ja mina jääksin erapooletuks. muidugi teised muudatusettepanekud, kaasa arvatud minu oma, väärivad toetust. suur tänu! kas veel keegi soovib sõna võtta? suur tänu! Mm, mul on paar ettepanekut, Philipp Lambert näitas, kus on probleemid, nimelt VKE-sid puudutavate eh, puhul tekivad ettevõtted, me peame kasutama ära kõiki võimalusi, et ka VKE-d eh, võtaksid aktiivselt osa rohelisest majandusest, nüüd rääkides koolitusest, peab ütlema, et äh, Padari tehtud äh, muudatusettepanekud äh, võimaldavad radikaalset lähenemist uue rohelise majanduse puhul. oluline on siin see, et anda koolitust töötajatele, kes juba töötavad. näiteks autotööstuse puhul on suured väljakutsed Euroopa autotootjad peavad äh, vastu seisma väljakutsetele, et rahvusvahelisele konkurentsile vastu pidada, seetõttu peab äh, personal omandama kiirelt uued oskused, et äh, ökoloogiliselt puhtaid autosid konstrueerida ja ehitada. veel üks tähelepanek meie eh, teedel on liiga, liiga vähe veel eh, selliseid ökoloogiliselt puhtaid autosid, aga meil on vaja ka statistikat selle kohta, väga tähtis on arvestada, et eh, et rohelist majandust puudutav statistika oleks ka kättesaadav, samuti tuleb kogu majandustegevust ka, ka kajastada äh, rohelise majanduse statistikas. Thank you very much. Yes, I'm second. jaa, tänke. suur tänu. suur tänu, härra esimees peab ütlema, et äh, muudatusettepanekud tähendavad üksteist päris hästi, aga ma tahaksin kommenteerida härra Lamberi finantsstiimulite ettepanekut, see võib tekitada probleeme. me ju teame, et äh, valitsuste seifid on tühjad, neid saab täita mitte ainult kärbetega, aga ka uute tulude tekitamisega, seega ma tahaksin siin natukene täpsem olla äh, see ettepanek ei tähenda ainult mak-, maksude alandamist. suur tänu. kas veel keegi soovib kommenteerida? Äh, kui ei, siis tahaksin ära nimetada ka muudatusettepanekute tähtajad. EKONi hääletus toimub kahekümne teisel juunil selleks ajaks peab siis äh, need äh, muudatusettepanekud olema läbi vaadatud, võib-olla toimub meil vahepeal kohtumine ja neljateistkümnendal juul-, juulil toimub siis järgmine hääletus. nüüd euromüntide autentimine ja nende kontrollimine. härra Viinev on raportöör, jah, kas te olete siin? suur tänu. määr, määruse ettepaneku eesmärk oli äh, sätestada ringluste kõlbmatute euromüntide autentimise protseduurid. me soovime, et Eurotsoonis rakendataks ühtseid protseduure ja kontrollimehhanisme euromüntide autentimisel. kõik, kes selles protsessis osalevad, soovivad ju selget teksti, kus sätestatakse täpselt, milline on euromüntide autentimise protseduur kolleegid on esitanud muudatusettepanek, ettepanekuid ja nende põhjal võib öelda, et koostöötahe on suur. autentimisprotsess tekitab äh, riigile täiendavaid kulutusi. ma jagan seetõttu Rahvapartei mõtet, et käitlemismaks või tasu on midagi sellist, mi-, mida mitte maksumaksjad ei pea äh, kandma, härra Palts on teinud ettepaneku, et ainult need mündid, näiteks kaheeurone, üheeurone, viiekümne sendine, vajavad autentimist ja ma mõistan tema motiive, aga tema argumente ma ei saa aktsepteerida kahekümne sendine ja väiksemad sendid ilmselt ei ole nii äh, sageli võltsitavad, kuid seaduse järgi peaksid kuuluma kontrollimisele kõik mündid ja kõik ähm, pangatähed. seetõttu ähm, võib ka öelda, et äh, või arvestades, et äh, need protsessid on kulukad, ei ole vaja restaureerida münte, äh, kulud-tulu vahekorda tuleb alati meeles pidada. münditootmismasinad juba tunnistavad kõiki münte ning neid samu masinaid mida kasutatakse müntide tootmiseks, võib ka autentimiseks kontrollida, lisakulutusi ei teki. rääkides muudatusettepanekutest äh, nelikümmend neli ja nelikümmend viis, mida tegid, tegi härra Palts, äh, kus räägitakse autentimise protsessi suuremast paindlikkusest, arvan, et liikmesriigid äh, peaksid saama ise otsustada, kas autentimine toimub masinate või siis, abil või siis käsitsi. proua Kuni on esitanud muudatusettepaneku, et Euroopa Komisjon peab sätestama mõistlikud tähtajad, et artiklis üks sätestatud nõudmisi rakendada. ma arvan, et komisjoniga on võimalik kokkuleppele jõuda, samuti nõukoguga. kui rääkida mündimasinatest, mis on rikki läinud ja nende kasutuselt kõrvaldamisest, siis ma arvan, et äh, muudatusettepanek nelikümmend seitse ei ole päris asjakohane, aga samas toetan muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa, mis puudutab liikmesriikide õigust nõuda garantiisid nendelt asutustelt, kes tegelevad müntide kontrolliga. samuti tuleb tagada, et vastavates asutusteks oleks spetsiaalse väljaõppe saanud personal. nüüd personali koolitusest rääkides, siis Euroopa Teaduse ja Tehnoloogia Keskus peab selle eest vastutama. nüüd muudatusettepanekud nelikümmend viis ja nelikümmend üheksa Äh, nende puhul mõistan, et äh, transpordikonteinereid avatakse, mille, äh, mille tõttu eraldub keskkonda teatud gaase, need gaasid tulevad konteinerite ja müntide puhastamisel kasutatavatest kemikaalidest see tuli siis välja Olafiga konsulteerides ja ma arvan, et äh, vastavalt artiklile üks tuleks töötlemis, äh, töötlemistasule seetõttu lisada kakskümmend protsenti mündid tuleb pakendada ja saata vastavatele ametiasutustele kontrollimiseks, aga see muudatusettepanek, mis nimetatud temal, teemat kajastab, vajab täp-, täpsustamist. tuleb vahet teha, millised, millised on need mündid, mis, mille puhul kardetakse, et need on võltsitud ja lihtsalt vigastatud müntide vahel. pädevad asutused peavad analüüsima eh, münte ja siis selle põhjal kindlaks tegema, milliseid masinad on kasutatud võltsimiseks. sektoril on kindlasti vaja täpsust, täpsustusi, mis on ähm, vigastatud ja mis on äh, võltsitud mündid ja kindlasti peab neid münte pakendama eraldi, kui neid kontrolli saadetakse. muudatusettepanekus viiskümmend üks on sätestatud tähtaeg kolmkümmend üks detsember kaks tuhat viisteist, selleks, et Euroopa Komisjon vastava ettepanekuga välja tuleks. tahan teile kinnitada täna, et seda küsimust on korduvalt kohtumistel tõstatatud ja üksmeelt ekspertide vahel liikmesriikides ei ole. isegi kui saavutatakse tehniliste definitsioonide osas eh, konsensus, kui me räägime eh, kontrollimasinatest, läheb see kõik liiga kulukaks hinnake ise muudatusettepanekuid, äh, ootan teie mõistvat suhtumist ja loodan heale koostööle. meie variraportöörid saavad nüüd sõnu, sõna, palun, Sofi. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. kõigepealt pean raportöörile tunnustust avaldama kvaliteetse töö eest, selle eest, kuidas ta on äh, tööd edasi viinud e, iseäranis tänu selle eest, et ta e, kõneleb nii head prantsuse keelt. tahaksin avaldada tänu ka Euroopa Komisjonile, Hispaaniale kui eesistujamaale nõukogus, kes on väga avatult suhtunud nimetatud teemasse olen teinud ise kolm muudatusettepanekut, nelikümmend üks, kus öeldakse, et kõik kontrolliasutused äh, võivad nõuda vastavalt äh, sätestatud äh, tasu. Need tasud ei tohi samas minna maksumaksjale liiga kulukaks, seetõttu oleks vaja kõige, kõigepealt tagada see, et, et maksumaksja ei peaks neid kulusid kinni maksma. muudatusettepanek nelikümmend kuus komisjon peab suunised avaldama mõistliku tähtaja jooksul selleks, et garanteerida äh, artikli üks te tehniline rakendumine, seega Euroopa Komisjon peab avaldama suunised ning muudatusettepanek viis, viiskümmend, rääkides öö, äh, ohtlike toodete poolt vigastatud müntidest, mis võivad eh, käitlevatele töötajatele terviseohtu kujutada. Nende puhul tuleb jällegi ähm, rakendada kahekümneprotsendilist lisatasu käitlemise eest. Ehm, see tegelikult ei puuda, puud-, puuduta neid ohtlikke münte, aga eelkõige vigastatud münte, millega on vaja täpsemalt tegeleda ja samuti äh, olen teinud muudatusettepaneku, mis välistab vi-, väiksemate kui viiskümmend senti müntide kontrolli. muide, kahe tuhande esimesel aastal vastu võetud seadusakt näeb ette, mitte, et kõiki münte tuleb kontrollida kui me nüüd jätame kõrvale kahekümne ja kümne sendised, siis äh, me võib-olla jätame mulje, et neid münte võib võltsida, kopeerida. suur tänu Um, turn... suur tänu. Ivar Padar, palun. suur tänu. esmalt sooviksin tänada raportööri selle eest, et ta on aktsepteerinud minu muudatusettepanekuid, mis puudutavad käibeks kõlbmatute müntide definitsiooni võimalikku lisamist tulevikus ja samuti, et liikmesriigid võtavad vastu ühised koolitusjuhised, et, et ikka oleksid ühtsed standardid mis aga puudutab minu muudatusettepanekut et mis saab masinatest peale nende kasutuskõlbmatuks muutumist siis arvan et see muudatusettepanek on endiselt omal kohal kuigi ma saan aru et see probleem on mingil juhul lahendatud põhjenduses viis et rakendussätetega tegeleb euroopa tehnika ja teaduskeskus pean seda punkti siiski oluliseks et seda mainida otse raportis antud muudatusettepaneku eesmärk on lihtsalt tagada defektsete masinate nõuetekohane käitlemine kuna praegu puuduvad eeskirjad selle kohta mida teha masinatega siis kui neid ei ole enam vaja või kui tehakse kindlaks et nad on defektsed sest eh, oluline on hoida ära olukord kus neid masinaid võidakse uuesti kasutada valeraha tegemiseks. tänan teid! Uh, suur tänu, härra Padar. Viki, palun. suur tänu. mina tulen väljaspoolt Eurotsooni ja loomulikult see on väga tundlik teema minu jaoks. kuidas ma saan siis öelda Eurotsooni liikmetele, kuidas oma münte taskus hoida? aga äh, minu kolleegid minu fraktsioonist siiski on Eurotsooni liikmed ja suur tänu kõigepealt raportöörile suure töö eest, äh, selle eest, et ta nimetatud teema käsile võttis, muudatusettepanekuid on mitmeid, meile teeb muret see muudatusettepanek, kus äh, arvati, et väiksemad kui viiekümnesendised e-, mündid ei pea kontrolli alla kuuluma loomulikult see teeb meile muret, aga muidu äh, vastavalt sellele, mida rääkis raportöör ja ka teised, tuletab, äh, tekitab meile võib-olla kahekümne esimene muudatusettepanek veidi muret, võib-olla on tegemist hoopis äh, tõlkenüanssidega, siin räägitakse nimelt liik-, liikmesriigi autentimisasutusest, mis ei täit-, täitnud reegleid ja ta peab äh, nüüd teatud mõistliku aja jooksul oma vead heastama, aga võib-olla peaks seal täpsemalt ütlema, kuidas, millise perio-, perioodi jooksul tuleb vead parandada. suur tänu proua Fordile ja nüüd võib-olla stsenaarius komisjonist. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada härra Piinevit kogu selle töö eest, mis ta on ära teinud ja selle eest, et te tõesti äh, läksite lausa praktiliste ja tehniliste üksikasjade kallale, mida kõike on ju väga raske mõista. Äh, seega suur tänu suure töö eest. nüüd raporti üldsuund ja muudatusettepanekud, nii nagu ka härra Viinev neid siin kajastas, vastavad äh, komisjoni arusaamadele. tänan kõiki äh, parlamendiliikmeid, proua Konid muidugi ka, kes on muudatusettepanekuid teinud. tahaksin siiski väljendada reservatsioone selle ettepaneku kohta, mis eh, soovitab piirata autentimist ainult kolme kõige suurema müün-, väärtusega mündiga. arvan, et see ei vasta seadusele ega ka eh, ei ole see signaal, see poliitiline signaal, mida me sooviksime väljaspoole saata. ja veel kaks punkti, mida ma käsitleksin detailsemalt, tõesti need äh, vigased masinad. härra Padar tegi nende kohta mas-, eh, muudatusettepaneku. Eh, tegemist on põhimõttelise küsimusega, me peame mõistma, mida tuleb teha vigaste masinatega. mis juhtub siis, kui masina enam ei, eh, masinat ei kasutata enam autentimist, võib-olla teda ei olegi vaja autentimiseks, aga võib-olla keegi müüb ta edasi kellelegi, eh, kes autentimisega üldse ei tegele, näiteks kohalik kirik või mingi poeke, ke-, kellel autentimise kohustust ei ole, eh, seetõttu tahaksin öelda, et ähm, nende masinate purustamine võib-olla ei ole kõige parem mõte, võib-olla annaksime edasi nad niisugustele operaatoritele, kellel võib-olla läheb vaja neid masinaid. teine punkt ähm see puu-, see puudutab pakendamist, millest rääkis ka härra äh, Piinev, nimelt äh, võltsmünte ei saa pakendada koos vigaste müntidega, äh, jällegi tahan ma siin imetlust avaldada härra Piinevi lähenemise üle. põhimõtteliselt ju ütleb härra Piinev seda, et selle asemel, et autentiad teevad vahet eh, vahet ehm, vigastatud ja võltsmündide vahel, peab juba enne eh, vigastatud ja võltsmündid eraldi pakendama, kui need saadetakse autentimisele. Selle küsimusele on praegusel hetkel väga raske vastata. mul on omad mõtted küll, aga võib-olla peaks leidma asjakohase sõnastuse, mis ühest küljest vastaks meie kavatsustele, aga teiseks, teisest küljest ei, ei pane ka liigseid kohustusi, liigseid kohustusi äh, ametiasutustele, kes äh, peavad kulutama tohutult energiat ja vahendeid selleks, et mingi äh, paar kuni viis Eh, vigastatud münti üles leida. seega otsige mingisugune täpsem sõnastus meie kavatsuste väljendamiseks, aga üldiselt, härra esimees, tänuväärne töö, suur tänu konstruktiivsete kommentaaride eest. suur tänu härra Xenaarisele, suur tänu raportöörile, tahan teile meelde tuletada, et Egoni hääletus tuleb kahekümne teisel juunil, täiskogul septembris tundub, et rohkem kommentaare ei ole. hea küll. ja siis meie viimane päevakorrapunkt. liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised. Need on siis äh, osaks strateegiast kaks tuhat kakskümmend. kõigepealt raportöör härra Martin sõna on teil, et tutvustada teie ähm, ettepanekuid. aitäh, selleks, et vältida, et äh, me ei jääks siia kahekesi koosoleku lõpus, mõistan samuti, et ähm, komisjonil on teatud prioriteedid, teen ma lühidalt. nõukogu määrus, mis puudutab äh, suuniseid äh, Eh, ning eh, tööhõivestrateegia Euroopa kahe tuhande kahekümnendal aastal. see dokument on väga mahukas, tahtsin leida siit pealoli punkti, mida välja tuua. mis puudutab praktilisi lahendusi, Lissaboni strateegia on äh, meile näinud, e-, näidanud, et kui protsessis ei ole piisavalt parameetreid eh, lõppeesmärkide saavutamiseks, eh, siis võib tekkida probleeme. see puudutab muudatusettepanekut seitse. mis puudutab eh, eesmärkide ambitsioone, me peame olema julged ja mõtlema suurelt. me peame mõtlema noorte töötusele ning meil on vaja vähendada seda äh, nagu näeme muudatusettepanekus kümme, meil on vaja võrreldavat statistikat, mis puudutab õppekavu üliõpilasi ning ka kutsekoolituste sisu. see ei ole vaid Poola torumehe küsimus mõnes teises liikmesriigis, me peame rääkima äh, noorte õppimisvõimalustest äh, välismaal ning mis probleemid tekivad seejärel, kui nad tagasi pöörduvad, äh, kuidas tunnu-, tunnustatakse teises riigis äh, omandatud kvalifikatsiooni, muudatusettepanekus üksteist. lisaks tahaksin välja tuua, et meil on palju andekaid inimesi, kellele me peame pakkuma erinevaid võimalusi. ma arvan, et me peaksime julgema nõuda Äh, mida ma kajastan äh, muudatusettepanekus neliteist, hariduskulutuses peaks vähemalt kuuskümmend protsenti, äh, kuus protsenti SKP-st kulutama haridusele. OECD järeldus on, et kui vaadata liikme, võrrelda liikmesriike, siis Taani on seits-, üle seitsmekümne protsendi, Rootsis on lood head, Belgias täpselt kuus protsenti, üllatavalt äh, Saksamaa ei äh, jõua isegi viie protsendini. kuueprotsendine eesmärk ei ole liigselt ambitsioonikas, see on lihtsalt keskmine näitaja liikmesriikides või vabandust, OECD riikides me räägime kogu aeg sellest, mida me soovime Lissaboni strateegiaga saavutada, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Uus-Meremaa kulutavad haridusele tunduvalt rohkem kui meie näiteks Saksamaal. me peaksime vähemalt jõudma OECD keskmiseni, see on minu eesmärk. noorte töötuse vähendamine seitsmekümne viie protsendi võrra või vähemalt poole võrra äh, on oluline, me peame suutma vähendada allpool riikliku vaesuspiiri elavate eurooplaste arvu kahekümne viie protsendi võrra. hetkel on meil ähm, kakskümmend miljonit inimest, kes elavad allpool riikliku vaesuspiiri. me peaksime seda suutma vähendada mitte vaid kakskümmend viis protsenti, vaid nelikümmend protsenti. see on väga oluline, aitäh! aitäh, härra Martin, nende kommentaaride eest. palun. suur tänu, härra esimees. ma ei tahagi kommenteerida Hans-Peter Martini arvamust, aga nüüd hilisel tunnil, kui äh, peaaegu kedagi ei olegi enam kohal, olen ma mures ja avaldan kahetsust, et makromajandusteemad on komisjonis täiesti unarusse jäetud. makromajandus äh, sekkumise võimalused on väga nõrgad, ma ei pea kõnet kolme inimese ees, aga ikkagi tahan öelda, et äh, väga, väga tõsised otsused on siin komisjonis vastu võetud eurotsooni kriis ei ole praegu Kreeka riigivõlakriis, eurotsooni kriis täna on, on nagu süüdimõistmine turgude poolt. ega lennukipiloodid ei suuda äh, rahaturge juhtida ja kõik see, mis äh, tundub olevat äh, liigne koordineerimine on tegelikult hädavajalik. meie stabiilsuspakt on liiga akadeemiline, ta on frustreeriv, aga samas on see ainus, ainus äh, vahend, mis meil on, äh, majanduspoliitika suunised on meie kõige tähtsam vahend koordineerimiseks ja sel aastal otsustas EKOn eh, komisjon, et me ei käsitle neid suuniseid. mina pean sellist otsust täiesti uskumatuks. nõukogu võtab otsuseid vastu, ülemkogu võtab otsuseid vastu ja meie ei ütle midagi. mulle tundub, et see otsus on täiesti võimatu. ma ei taha kritiseerida makromajanduslikke vahendeid, vahendeid ei ole tegelikult eriti palju. üks meil on, aga me, meie ei soovi midagi ette võtta. kas parlament on siis selles küsimuses äh, tagurlik? võtame vastu resolutsiooni majandusjuhtimise kohta täiskogul ja, ja ja muud selle sarnast loba, aga ausalt. kõik need sõnavõtud on lausa sürrealistlikud sellel taustal muidugi väga on hea, et tööhõivesuuniste kohta eh, koostatakse arv, arvamus. aga kui majandus, kas majanduskomisjonil ei ole midagi öelda majandussuuniste kohta, kas tõesti ei ole midagi öelda? minu meelest äh, maailm läheb hukka lihtsalt. ma loodan, et see sõnum, mille ma täna õhtul siin tahtsin edastada, jõuab ka meie president või esinaise kõrvu. suur tänu äh, kõigi nende mõtete eest ja ma toetan teid. härra Ludvigson, palun. suur tänu Hans-Peter Martinile. see äh, ettepanek on üsna konstruktiivne, kuigi ma kõiki detaile ei jaga, aga see on hea algus äh, debati algatamiseks. rääkides äh, tööhõive suunistest, siis kõige suurem eesmärk on ikkagi tööpuudust vähendada, ma ei tea kas, kas vähendamine kaheksakümne protsendi võrra on realistlik, aga aga ka vaesuse vähendamine kolmekümne protsendi võrra on, on suur eesmärk. selliseid eesmärke tuleb arutada, neid tuleb kaaluda, aga me peame siiski seadma endale selliseid sihte, mille saavutamine on realistlik, kui nad on ebareaalsed, need eesmärgid, siis tekivad probleemid. mul on täienduseks veel viis punkti. kõigepealt on vaja leida välja, äh, kriisist väljumise strateegia puhul hea tasakaal. ühest küljest tuleb riigi rahandust tugevdada, teisest küljest võivad äh, liiga kiiresti kasutuselt võetavad meetmed äh, mm, et majanduse taastamist takistada. veelgi rohkem tuleb keskenduda tööhõivele. naised ja mehed pika, pikas perspektiivis peavad saama tööd eh, võrdsel alustel osaleda tööturul see tähendab seda, et naistele tuleb tööturul tagada sarnased võimalused meestega. ja kolmandaks, keskse tähtsusega on see, et struktuurilised reformid liikmesriikides töötataks välja nii, et majanduskasv oleks intensiivne ja in-, intensiivistaks ka töökohtade loomist. töökohti tuleb luua reaalmajanduses kui töökohtade loomine ei ole keskse tähtsusega, siis võib äh, tööpuudus jätkuda veel pikemat aega. järgmiseks, tööturul tuleb ko-, defineerida äh, võtmepartnerite rollid, kodanikuühiskonna roll, liikmesriigid saadavad, saavad ähm, Äh, edu saavutada ainult siis, kui äh, poliitika töötatakse välja ja, ja rakendatakse ellu koostöös kõikide partnerite vahel. tuleb pidada kollektiivseid läbirääkimisi töötingimuste üle, tuleb koos äh, läbirääkimisi pidada, see on tööturu jaoks oluline, aga kogu ühiskonna jaoks samuti. ja viiendaks avaliku sektori aruteludes ei tohi unustada, et ka investeeringud on tähtsad ühtekuuluvuse ja tööjõuturu toetamise jaoks. vähem töö, tööpuudust, vähem vaesust vähendab sotsiaalkulutusi ning samas tõusevad riigi tulud. see reegel, seda reeglit ei tohi unustada. ja kokkuvõtteks selle raporti kallal saab veel tööd teha. nimelt äh, äh, härra Martini ettepanek on hea algus edasisteks aruteludeks. suur tänu. aitäh, härra Voks, palun. aitäh ja suur palju õnne hea koosoleku juhatamise eest olete ajakavast hästi kinni pidanud, tahaksin tänada härra Martinit arvamuse koostamisest. selleks, et tagada Euroopa Liidu konkurentsivõime, on meil vaja tagada düno-, dünaamiline ettevõtluskultuur. meil on vaja keskkonda, kus FIE-d õitsevad, meil on vaja vaba ettevõtlust, õiglast ja vaba kaubandust, head konkurentsi meil peavad olema korralikud majandustingimused äh, ettevõtete õitsenguks väikeettevõtted loovad suurema hulga töökohti, meil on vaja lihtsustada nende toimimist ning teha seda odavamaks. Euroopa Liit nõuab ka, vajab ka paindlikumat tasustamissüsteemi ning tööhõivepoliitikat. kõrged äh, töötusmäärad vajavad tegemist, meil on vaja piirata riigi ja Euroopa Liidu sekkumist. meie ühine kuritegu on äh, justkui töö, töötajate kaitset, kui aga tööjõukulud tõstavad, tõusevad kogu aeg ning vähem inimesi saab tööelus osaleda, on sellel omad tagajärjed. töötajate oskuste tõstmine on oluline konkurentsivõime säilitamiseks. meil on vaja, et meie tudengid õpiksid, õpiksid informaatikat ja inseneri erialasid. haridusprogramme on vaja täiendada, meil on vaja partnerlust ettevõtete ja ülikoolide vahel. meil on vaja tõhusaid õpipoisi lahendusi, meil on vaja laenu, laene selleks, et edasi areneda. liikmesriigid peavad tegelema demograafiliste muutustega. meil on vaja, et inimesed töötaksid pikemalt, kohustuslik pensioniiga oleks vaja lõpetada, töötajad peaksid saama töötada nii kaua, kui nad soovivad. härra Martinil on õigus, elukestev õpe on oluline selleks, et tõsta töötajate arvu ning äh, suurendada produktiivsust, tootlikkust. me oleme mitmes küsimuses härra Martiniga nõus, mis puudutab bürokraatia vähendamist, ettevõtluse arendamist ning elukestvat õpet. me aga ei soovi äh, kokku leppida liiga palju konkreetseid äh, eesmärke ilma mõjuhinnanguid koostamata. meil ei ole mõtet järgida liiga palju äh, tegevusi, kui me ei tea, milli-, mis on väga kulukad, kuid me ei tea, millised on äh, selle tulemused. me soovime tööhõivekomisjonile anda äh, tõhusa panuse. aitäh, härra Fox! kui äh, ah, härra Martinile on võimalik veelgi täiendada. aitäh veel kord. proua Peres ja mina oleme koos mitu lahingut võidel maha pidanud. ma arvan, et ähm, on kahetsusväärne, et arvestamata kogu tööd, mida komisjon teeb, ei ole sellega ähm, piisavalt tegeletud, me peame saatma selge sõnumi. ma ei taha siin küll jutlust pidada, sest ma tean, et teie juba usute minu sõnumit, kuid äh, me oleme ilmselt nõus kõikide erinevate panustega, mis meil siin on välja tulnud üks ameeriklane on öelnud, et kuuekümnendatel vallutati kuu. ma arvan, et me ei peaks olema nii ambitsioonikad ja seadma endale maailma vallutamise plaane. kuid me peaksime leidma praktilisi lahendusi mina arvan et, et kuus protsenti SKP-st haridusele kulutada on väga hea eesmärk. see ei ole liiga ambitsioonikas, see on midagi, mis oleks väga tulus härra Fox, ähm, ma arvan, et äh, meil ei ole vaja rohkem bürokraatiat selleks, et vaadata, kas eesmärkideni jõutakse. OECD raport näitab liikmesriikide kulutusi hariduse vallas ning äh, see informatsioon on meil juba olemas soovin kõigile kena õhtut ning ka kõigile Saksa ja Austria äh, liikmetele, kes on juba lahkunud kaheksandal juunil on tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks kahekümne esimesel juunil arvestame neid, EKONis hääletame kahekümne teisel, neljateistkümnendal juulil äh, täiskool ning, täiskogul ning äh, septembris jätkame. kui meil muid küsimusi ei ole lahendada, siis äh, mainiksime, et kohtume Strasbourgis esmaspäeval, kahekümne esimesel juunil neljateistkümnendal Brüsselis ja ka, vabandust, Strasbourgis ja kahekümne esimesel Brüsselis. aitäh ja kena õhtut!